we're at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He's just uh, five. Six. Uh, dear colleagues. head kolleegid, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. lubage mul alustada meie koosolekuga. tere tulemast kõigepealt siis volin volinikukandidaat madam äh, Gabriel, kes on olnud Euroopa Parlamendi liige viimased kaheksa aastat, nagu te väga hästi teate. kuueteistkümnendal mail kaks tuhat kuusteist informeeris meid kõiki parlamendis proua Maria Gabrielina äh, volinikukandidaadina kelle vastutuseks on digitaalne, see majanduse ja ühiskonna portfell, sama kui eelmisel äh, volinikul ja nagu varemgi. jagame vastutust kultuuri- ja hariduskomisjoniga. mul on väga hea meel tervitada äh, proua Kammerevat. me mõlemad juhatame koos meie koosolekut ja tahaksin siinkohal tervitada mõlema komisjoni liikmeid mõlemad komisjonid on siin täna koos meiega. ja hoiame kuulamise tasakaalus, see on väga-väga oluline, mõlemad komisjonid. vastutame kogu äh, volinikukandidaadi portfelli eest koos mõnede EMCO, Jüri ja libekomisjoni äh, teemadega, mis on seotud selle kuulamisega, nii et suur aitäh, et te tulite. tere tulemast äh, ka kolmele ülejäänud komisjoni liikmetele, assotsieerunud liikmetena. tahan paar väga olulist asja alguses ära öelda. vastavalt juhistele, millega komisjon heaks kiidetakse, iga kom-, voliniku kandidaat peab esinema asjaomase komisjoni või komisjonide ees kuulamise jaoks, seekord siis kahe komisjoni ees. lubage mul meenutada enne kuulamist, et äh, komisjon äh,, voliniku kandidaat vastas kirjalikult e-, ettevalmistavale küsimustikule ja teda saite vastust. kallid kolleegid, daamid ja härrad, palun lõpetage oma jutustamine Te saite volinikukandidaadi vastused oma failides koos proua Gabrieli missioonikirjaga, tema eluloo ja tema finantshuvide deklaratsiooniga. samuti ka kirja, mis puudutab jurikomisjoni ülevaate volinikukandidaadi proua Gabrieli finantshuvidest nii et teil on kõigil äh, failid olemas äh,. protseduur väga-väga tähtis. avasõnad proua äh, volinikukandidaadi poolt viisteist minutit. siis on tal viis minutit koosoleku lõpus kokkuvõtvaks sõnavõtuks. peale volinikukandidaadi sissejuhatust on aega kahekümne viieks küsimuseks parlamendiliikmete poolt kahes osas. küsimused on jaotatud kahte ossa. debatt peetakse pingpongi põhimõtte kohaselt, ma ei tea, milline on selle korrektne nimetus, kuid meie nimetame seda nii, kus äh, kõigele on viis minut, äh, igale osale on viis minutit ehk kakskümmend viis korda viis minutit. igas slotis palun võtke seda teadmiseks. üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks ning võimalus, et küsimusi esitav kolleeg esitab kohese järjeküsimuse koos vastusega üks minut kummalegi küsimusele ja vastusele. see on päris väga tähtis. üks minut küsimusele, kaks minutit vastusele, siis kui te otsustate MEP-ina, et te soovite edasi arendada seda üheminutilise küsimusega, millel on üheminutiline vastus volinikukandidaadilt. meie mõlema nimel tahaksin öelda et peame hoolikalt aega silmas nii küsimuste kui vastuste puhul, oleme selle suhtes väga rang-, ranged, sest me peame kolme tunniga hakkama saama. esimees, kõneaja järjekord põhineb nii palju kui võimalik öö, äh, samal öö, äh, korral, kui me kasutame täiskogul. tõlge on kahekümne kolme keelde võite kasutada oma keelt, emakeelt. ja olge siis teadlikud, et kõik, mida te ütlete, tuleb ära tõlkida. seetõttu ei tohiks rääkida liiga kiiresti meie koosolek antakse öö, äh, otse üle parlamendi eh, veebileheküljel ning samal ajal on võimalik ligi pääseda ka selle koosoleku videosalvestusele. Äh, proua Kamerabetš, kaasjuhataja, kas te soovite alguses öö, äh, öö, äh, oma sõnad ütelda? jah, suur tänu teile, armas härra Puusek, ka selle eest, et te tänase kuulamise menetluse osa juba ka niivõrd selgesõnaliselt meile kõigile ette märkisite. ka kultuuri- ja haridusekomisjoni nimel tahaksin ma volinikukandidaati proua Gabrieli tervitada südamlikult. nagu teate, siis kultuuri- ja äh, hariduskomisjon on audiovisuaalse kultuuri ja haridus- äh, ning informatsiooniühiskonna küsimuste eest vastutav ning äh, meie pädevus on ka selles osas, mis puudutab kultuurimeediat, meedia kirjaoskust ja kultuuri paljusust Euroopa Liidus ning just audiovisuaalse ja loova sektori jaoks on see väga olulise tähendusega. digitaalne ajastu pakub väga suuri võimalusi, aga täpselt samamoodi ka väga äh, tõsised väljakutsed on meie ees sellega seotuna ja teie volinikukandidaadina saate aru ilmselt, proua äh, Gabriel, et me jälgime tuleviku arenguid niimoodi, et äh, saada õige ja hea tasakaal. seda nii majandus kui ka Äh, kaubanduslike vahedus, vajaduste vahel ning teisest küljest, äh, et hoida äh, loova sisu ja meediasisu paljusust, seda toetada ning kõigile ligipääsu sellele tagada. ma tahaksin ka Eh, kirjalike vastuste puhul nendele küsimustele, mille juba ennem saatsime teile, tänada teid selle eest ning mul on väga hea meel, et järgmise kolme tunni jooksul eh, saame ülevaate teie poliitika eelistustest nendest valdkondadest ja ma olen kindel, et eh, kuulamine kõikide pädevate komisjonide küsimustele vastab ning meil on väga hea meel, et hea arutelu ootab meid teiega ees, aitäh! ja nüüd annan sõnad tagasi härra Puusekile, palun! Thank you very much. I will lead the first part. juhatan esimest osa meie koosolekust ehk enam-vähem viiskümmend protsenti küsimustest ja proua Kammerov äh, kaasesi-, äh, kaasesimehena juhatab kõiki järgmisi küsimusi ja vastuseid. suur aitäh, proua, defineerides ka kultuuri- ja hariduskomisjoni rolli. lubage mul öelda et ITRE komisjoni poolt meil on info, ühiskond, kommunikatsioonivõrgud ja teenused ning Trans-Euroopa võrgustike loomine ja arendamine. Lähme debati juurde. alguses, nagu ütlesin, tahaksin anda sõna volinikukandidaadile, et ta tutvustaks äh, sissejuhatavaks sõnavõtuks viieteistkümneks minutiks. proua volinikukandidaat, teil on sõna Благодаря, господин председател Бузек. Благодаря, госпожо председател Камера. suur aitäh, esimees härra Buzek. aitäh äh,, proua Kamajeva, proua äh, Bossovitš siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimees härra Svoboda, õigusasjade komisjoni juhataja härra Moraes, e, kodanikuõiguste, e, kodanikuõiguste Äh, komisjoni juhataja, lugupeetud koordinaatorid, ITRE, Kultuuri, IMCO, Jüri ja Libe komisjoni liikmed, kallid kolleegid. minu jaoks on suureks auks pöörduda teie poole digitaalse majanduse ja ühiskonna voliniku kandidaadina. loodan, et täna saame pidada konstruktiivset debatti selle kohta, kuidas veelgi edendada digitaalset ühisturgu ja teha seda koos selleks, et meil oleks konkurentsivõimeline kaasav Euroopa, et seal oleks käegakatsutavad eelised kodanikele ja et meil oleksid ühised ühendavad eesmärgid. usun, et me pakume välja täiendavaid ideid, millega me koos saame panustada äh, sellele, et Junckeri komisjoni ambitsioonikaid äh, eesmärke täita, millega avatakse äh, digitaalsete tehnoloogiate täielik potentsiaal. lubage mul aga kõigepealt väljendada omapoolset tänu. tahan tänada Bulgaaria valitsust nende usalduse eest, see on põhjus, miks ma täna siin teie ees seisan. tahan tänada teid, Euroopa Parlamendi liikmeid toetuse eest, mis te olete mulle andnud viimaste aastate jooksul. tänu teile olen ma siin täna. seisan siin teie ees, et paluda taas kord teil ennast usaldada. kui ma soovi-, püüan võtta endale uusi vastutusi. tänan komisjonil, Euroopa Komisjoni liikmeid, kellega me oleme palju koos töötanud tegeledes tänase päeva äh, väljakutsetega, tänan liikmesmaid ja liikmesmaide nõukogu, kus me oleme äh, korduvalt triloogide käigus läbirääkimisi pidanud. triloogid on meie jaoks võimalus äh, seista koos ühiste eesmärkide nimel. tahan tänada Euroopa kodanikke nende usalduse ja toetuse eest kõikides nendes lahingutes, mida ma siiani pidanud olen lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, on ebatavaline istuda siin, kus ma täna koosolekusaalis olen, pöördudes teie poole volinikukandidaadina. see on privileeg, aga väljakutse ja võimalus. see on minu jaoks võimalus töötada edasi selleks, et kaitsta Euroopa kodanike õigusi ja vabadusi ning tugevdada ning arendada Euroopa Liitu edasi nii siseriiklikult kui globaalselt. seetõttu ma loodan, et suudan vastata kõigile teie küsimustele, ma loodan, et me jätkame koostöötamist oma kodanike tulevike eh, nimel. ja kodanikud ja nende õigused peaksid olema digitaalse eh, turu arutelude keskmes. digitaalse turu rakendamine ja ellu rakendamine on minu jaoks eh, väga tähtis ülesanne ning minu jaoks on oluline, et ma pühendan oma ressursid ja oma otsusekindluse selle eesmärgi saavutamisele. olen osalenud kahes Euroopa teadusuuringute projektis ja õppisin innovatiivset töömeetodit, lahenduste otsimist ja see kogemus andis mulle võimaluse mõista, kui oluline on tegelikult toetada ja toetada ka rahaliselt teadusuuringuid, et meil oleksid äh, käsutuses andmed, et me neid andmeid äh, saaksime kasutada ning äh, selle kasutamise kaugu, kaudu olla tehnoloogia ning teaduse arengus alati esirinnas. niiviisi edendame me Euroopa tipptaset. poliitiliste otsustajatena peame tegutsema ning äh, kasutama neid instrumente, mis, äh, mida on vaja kasutada selleks, et seda eesmärki saavutada. lubage mul veel üks näide tuua. Äh, oma kogemustest kogusin veel ressursse ja olen tegelenud Äh, poliitikaga olen äh, näinud, kuidas äh, dialoogi kaudu, kampaaniate kaudu õnnestub ühendada, veenda ning saavutada märkimisväärseid tulemusi. siis, kui me rääkisime ühisest põllumajanduspoliitikast Bulgaarias kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ma nägin just seda, Äh, mind valiti noorena Euroopa Parlamenti ja äh, põllumehed olid väga skeptiliselt ühise põllumajanduspoliitika suhtes. aga näidates, kuidas tuleb esitada, kuidas on võimalik argumenteerida, kuidas öö, äh, tuua kasu kodanikele, õnnestus meil kaitsta ka põllumehi kahe tuhande kahekümnenda aastani. ja Nendest kogemustest kavatsengi ammutada inspiratsiooni oma töömeetodit välja kujundades. minu töömeetod on äh, dialoog, koostöö, avatus. mis on minu missioon? minu äh, kirjas, mille president Juncker mulle saatis, tuli minu missioon, minu ülesanne väga kergelt välja. ma pean äh, soodustama Euroopa poliitiliste meetmete äh, vastuvõtmist ja rakendamist, mis äh, aitavad äh, tõhusalt kaasa digitaalse ühtse turu loomisele. kuidas ma kavatsen seda teha? millise meeskonnaga kavatsen seda teha, koos asepresident Ansipiga, koos komisjoni projektimeeskonnaga, koos Euroopa Parlamendiga, koos nõukoguga on võimalik seda eesmärki saavutada. meie eesmärk täna on meie vastutus peame aitama kujundada sellist äh, keskkonda, mis äh, võimaldab kõikidel eurooplastel saada täiel määral kasu sellest äh, te-, potentsiaalist, mida meile pakub digitaalne tehnoloogia, tehnoloogia, mis ei tunne piire. kaks aastat tagasi kujundati välja digitaalturu strateegia. mida võib kaks aastat hiljem öelda? suur töö on ära tehtud, seda tegi minu eelkäija, volinik Oettinger ning äh, asepresident Ansip. aga me näeme, et pikemas perspektiivis äh, on veel jäänud nii mõndagi teha. Äh, väga tähtsad teemad, nagu näiteks küberjulgeolek, majanduskasv, tööhõive, kultuur, noorus, andmete majandus, andmete kaitse, autoriõigused, platvormide vastutus, kriitilise taristu väljakujundamine, tööstuse digitaliseerimine, koostalitusvõime, kõik sellised teemad on täpselt sama olulised kui see, millega oleme siiani tegutsenud, kõik ühtviisi olulised, sellepärast et digitaalne maailm on mitmekesine ja kõige olulisem on äh, ühiskonna jaoks ja digitaalmajanduse jaoks see, et mitte ükski öö, äh, sektor ei saa ilma digitaalvaldkonnata. digitaalmaailm puudutab kõiki ühiskonna osasid äh, ning keegi ei tohi jääda sellest välja. ja kes siis, mis siis on Euroopa Liidu öö, erakorraline lisandväärtus? mitmekesisus ja kompromiss see on meie jaoks kõige rikastavam. Euroopa Parlament on kõige parem, kõige parem näide selle kohta, mida tähendab äh, mõtete koda ja mida tähendab äh, kompromiss ja mitmekesisus. täna siin Euroopas, võttes arvesse erinevaid huvisid, mis on kõikidel tasanditel, täna Euroopas ei saa me edasi liikuda muul moel kui ainult kompromisside kaudu. avatuse, dialoogi, pühendumise kaudu kavatsen teha tööd äh, volinikuna. kas kell äh,, kell käib? jah, muidugi, aga aeg äh,, aega on vähe, ma olen sellest täiesti teadlik. seetõttu, mis on äh, võtmesõna prioriteet. minu prioriteet on ka tagada, et poliitikad ja algatused saavad äh, täielikult ellu viidud, äh, kui nad on äh, siiamaani vastu võetud. ma tahan käivitada ka uusi äh, ettepanekuid. teen koostööd kõigi voliniku, kõigi volinike, parlamendi, nõukogu ja kõigi huvirühmadega avatult ja transparentselt, nii et jõuaksime konsensusele, mis oleks nii kaasav kui võimalik. kui suur on digitaalne muutus? ülisuur. see on tohutu suurte võimaluste allikas inimeste jaoks, aga see aitab ka lahendada tänase päeva suuri väljakutseid. turvalisus, kasv, vaesus, ebavõrdsus, kliimamuutus. kas see on nii? muutuse kiiruse sügavus tekitab äh, suuri väljakutseid. meie ees on revolutsioon peame sellega toime tulema. kuidas me tuleme toime töökohtade kadumise või nende olulise muutu- äh,, muutumisega, kuidas äh, kohanevad ettevõtted, kelle ärimudel on kahtluse alla sattunud? kas on võrdseid võimalusi meeste ja naiste jaoks digitaalse väljaõppe ja palkade seas? kuidas tagada avalike teenuste tõhusat digitaliseerimist, nagu näiteks tervishoid, valitsemine, transport? aga samal ajal tagada ka vajaliku tõhususe kasvu ning võimalusi kodanike jaoks, mis on minu teekaart. seda tähistavad vajadus viia edukalt ellu need instrumendid, mis on vastu võetud aastast kaks tuhat viisteist, mis on selgelt ära toodud vahearuande hindamises. selleks on roamingutasude kaotamine Äh, sisuteenuste ülekantavus kogu Euroopa Liidus, äh, kiire lairebaühenduse äh, levik, Wi-Fi for EU algatus, copyright Euroopa Liidus läbi Marrakechi kokkuleppe rakendamine. ma tahan erilist tähelepanu pöörata poliitikate kõikidele sotsiaalsetele aspektidele, saavutada paremat kooskõla meie sise- ja välispoliitikate vahel püüan saavutada poliitilist kokkulepet nende ettepanekute äh, suhtes, mis puudutab elektroonilise kommunikatsiooni koodeksit äh,, autoriõiguste reformi, audiovisuaalse meediateenuste reformi ja õigustamatut geoblokeeringut. ma tahan tegeleda äh, suunatud äh, projektidega, mis puudutavad küberjulgeolekut, alates Euroopa Liidu strateegia ülevaatamisega ning teeme täiendavate meetmete ettepanekud küberjulgeoleku standardite kohta, mis puudutab sertifitseerimist ja märgistamist. töötan selleks, et tagada andmete privaatsus ja turvalisus ning samal ajal tagades äh, selle, et andmed saavad Euroopa Liidus vabalt liikuda. töötan selleks, et äh, tegeleda erinevate platvormide vaheliste äh, kasutamiste õigluse äh, nimel, mitte isiklike andmete ligipääsetavusele ja taas äh,, avalike andmete taaskasutatavuse nimel. pööran sama palju tähelepanu digitaalsele öö, üle, digitaalse ülemineku puhul meie Euroopa ühiskonnas ja tema sotsiaalses mudelis. töötan selleks, et konkurentsivõime ja tehniline öö, progress Euroopa Liidus big data, äh, superarvutite ja tehisintellekti äh, vallas, samas püüdes saavutada parima võimaliku tasakaalu erinevate kodanike, ettevõtete ja huvirühmade huvi vahel, selleks et need kõik saaksid kasu saada ähm, äh, digitaalses innovatsioonis. tõepoolest, tehnoloogiad muutu-, muudavad põhjalikult meie elu, seda, kuidas me õpime, seda, kuidas me reisime, seda, kuidas me töötame. aga edasiliikumiseks on vaid üks tee. see, milles äh,, mille puhul ühtlustamisest me ei pääse, me peame töötama koos selleks, et töötada ühise eesmärgi nimel. meie Euroopa tuleviku, meie väärtuste eest. ma kuulasin kuidas väljendus üks volinikukandidaat. ma tahan tänada teid selle suure pingutuse eest, mis te olete teinud oma küsimuste koostamisele, kuulan teid hoolikalt täna. et ma saaksin aru teie küsimustest ja ootud, ootustest. lubage, ma kordan uuesti oma lubadust võtta neid arvesse kõikides valdkondades, mis selle väga suure portfelliga kaasas käivad. homse päeva kujundamine on kõige inspireerivam projekt kasutan praegust hoogu selleks, et seda projekti oma panus anda, äh, viies lõpule digitaalse äh, ühtse turu. saan seda saavutada vaid teie toetusega koos peadirektoraatide ekspertide toetusega äh, selleks töötada ees läbipaistvuse ja dialoogi vaimus, et meil oleksid selged defineeritud eesmärgid meie kõigi huvides, aitäh! Ähm the... suur tänu. Läheme kõnelejate nimekirja juurde. tahan teile meenutada. üks pluss kaks minutit ja siis, kui te otsustate Euroopa Parlamendi liikmena, et te soovite esitada täiendava küsimuse, siis üks minut selleks ja vastuseks üks minut, ehk siis kokkuvõttes viis minutit. proua Pilar de Castillo Vera um, suur tänu, esimees. lugupeetud voliniku kandidaat, hakatuseks äh, tahan öelda, et on tõsine privileeg, et teie äh, olles viimase kaheksa aasta, äh, kaheksa aastat olnud parlamendi välja, väljapaistev liige, olete siin täna meie ees. tööstus on olnud väljapaistev sektor koos energia ja innovatsiooniga väljapaistev olnud. Äh, juhtiv sektor on digitaalne. Euroopa Liidu digitaliseerimine. kuidas me saame tagada selle, et kõik ettevõtted, muuhulgas ka VKE-d, pääsevad ligi digitaalsele tehnoloogiale? suur tänu, proua, kaks minutit vastuseks. Merci beaucoup, madame del Castillo, pour cette question. suur tänu, proua de Castillo, selle küsimuse eest ja kohe saan rääkida ühest probleemist, mis meile peab olema väga südame, mis peab olema meil väga südame peal eurooplastena kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillis võtsime selle strateegilise teatise vastu, mis puudutab äh, meie digitaalset äh, turgu ja härra Pütikohver on sellega tegelenud Euroopa Parlamendis ja täna on äh, selge, mis meil seal siin mängus on. Euroopa on olnud edukas, Euroopal on potentsiaali ja tuleb ka tulevikus investeerida selleks, et me jällegi saaksime liidrisärgi selga tuleb investeerida tööstusesse ja see tähendab seda, et äh, meie poolt me peame valmistama pinnase ette, meil peab olema keskkond selleks, et Euroopa saaks liidrirollini ja selles valdkonnas võtmetegijaks kogu maailmas. ja mina Äh, alustan sellega, et see teema oleks meie digitaalse päevakorra kõige tähtsamal kohal. märtsikuus digitaalne, digitaalse tööstuse päev ja liikmesriigid on kinnitanud, et nad on valmis investeerima sellesse valdkonda. teiseks, väga oluline on järgmine asjaolu. meil on viissada miljonit eurot, mis on mõeldud tööstuse digitaliseerimiseks ja seda väga konkreetse äh, kanali kaudu äh, Digital Innovation Hubs ja ähm, ja nüüd tuleb kanda hoolt selle eest, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid sellest äh, lähenemisviisist kasu ja mitte ainult suured, vaid ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, sellepärast et nendes haabides, nendes sõlmpunktides saab tehnoloogiat edasi anda, saab kogemusi koguda, innovatsiooni toetada ning äh, arendada meie tööstust, aitäh. Of course, for you one minute, yeah. Okay, yes, a follow-up question. The... järjeküsimus Euro. Euroopa Liidu majanduse puhul väga oluline aspekt on jätkub järjepidevus. kuidas me tagame selle, et Wi-Fi for you ja äh, Fi tegevusplaan, kuidas nad saavad sellesse panustada? kuidas nad äh, äh, panustavad digitaalse majanduse arengusse, aitäh! tradita ühendus Euroopa Liidule on minu jaoks sümboolse väärtusega ja juba. me üritame tööstust digitaliseerides äh, näha, millised oleksid selle protsessi katalüsaatorid. me tahaksime sellist teenust, et kui me iga kord, kui me ühendume, siis äh, on kõikides liikmesriikides ka automaatne ühendus ja see võimaldab meil saavut-, pakkuda teenuseid ja ühenduvuse kaudu on meil võimalik äh, protsessi edasi arendada. traadita ühendus Euroopa Liidule on äh, avaliku erasektori partnerlusalgatus, kus võivad ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning avalikud asutused mängida oma tähtsat rolli. Äh, härra Dannika, teie viieminutiline aeg. aitäh, härra esimees. Tere pärastlõunat, äh, voliniku kandidaat, kas teie kandidaatna no, plaanite teha ettepaneku reguleerida riigi äh,, eh, riikide vahelisi äh, eh, kõnesid või rahvusvahelisi kõnesid? kuidas teha nii, et äh, ettevõtted ei kuritarvita oma äh, positsiooni selleks, et äh, kompenseeriksid rahvusvahelised kõned äh, kaotatud äh, sissetulekud? kuidas äh, tulla toime kasv äh,, tu, kuidas tulla toime kasvava küberrünnakute ohtudega ja teiste Äh, küberjulgeoleku teemadega. mis puudutab digitaalse ühiskonnaga, kuidas me soodustame rohkemat Euroopa äh, integratsiooni ja koordineerimist selles valdkonnas? aitäh, kolm küsimust ja vastus, kaks minutit. Pour... suur tänu, härra Dan Mika. kõigepealt, mis puudutab rahvusvahelisi kõnesid, siis äh, Ähm, põhimõtteliselt äh, riigi suunakoodist ei tohiks äh, hind sõltuda, aga selge on see, et traditsioonilised kõned, äh, nende arv väheneb, selle asemel kasutatakse üha rohkem alternatiivseid operaatoreid ja kommunikatsioonikoodekstis, kommunikatsiooni eeskirjades on komisjon teinud ettepaneku, mis minu jaoks sisaldab ühte elementi, mis on sellest vaatenurgast kõige olulisem. universaalteenused nimelt. universaalteenuste kaudu tuleb pakkuda kodanikele valikut. ja kui see over the top teenuste kasutamise tendents kasvab, siis äh, võib see hakata ta traditsioonilisi teenuseid äh, survestama. praegusel hetkel äh, olen teadlik sellest, et Euroopa Parlament on esitanud ka sellesuunalisi muudatusettepanekuid, see on üks osa elektrooniliste Äh, elektrooniliste teenuste eeskirjadest, meie jaoks äh, just nimelt universaalteenuste kaudu peaksime liikmesriikidele tooma sisse kohustuse pakkuda taskukohased hinnad kõikidele kodanikele. see on minu jaoks äh, äärmiselt oluline. räägiksin paari sõnaga ka küberrünnakutest üsna selge on täna see, et üks suuri väljakutseid, millega me seisame silmitsi, mitte ainult tööstus, vaid ka meie ühiskond ja meie demokraatlik kultuur, on nimelt küberrünnakute oht. ja mida meie kogemused meile näidanud? nimelt seda, et kriitiline taristu äh, transporditaristu muuhulgas peab olema kaitstud ja rohkem koostööd sektorite vahel aitaks meil võimaldada äh, usaldusväärsemaid äh, meetmeid, äh, seda tuleb teha sertifitseerimise kaudu, samuti äh, suurendades operatiivvõimekust liikmesriikide ühisressursside jagamise kaudu. aitäh! mis puudutab äh, eraõiguse, kas te annate piisavalt aega, et välja töötada testmise ja sünkroniseerimise tarkvara selleks, et täita nõudeid, mis paneb äh, paika äh, Euroopa Liidu privaatsusnõuded ja mis puudutab muud, on huvitav, kas kogu pro programm tuleks edasi lükata. mul on tunne, et see on tegemist väga-väga olulise teemaga, kui te võiksite sellele vastata, aitäh. And now it's time for, for the answer. Merci aeg vastuseks. Äh, väga tähtis küsimus, aitäh! tuletaksin teile meelde seda põhimõtet äh, e-privaatsuse ettepanekut, äh, mis on meie ees. me tahame rohkem ühtekuuluvust, rohkem järjepidevust, kui me tahame harta artiklist kaheksa lähtuvate isikuandmete kaitset, meil on e-privaatsuse määrus, mis puudutab meie kommunikatsiooni. ma olen täiesti teadlik, et on teemasid, mille puhul me peame veel omavahel asjad läbi rääkima. Euroopa Komisjon on praegu sellega ametis, ärge aga unustage eesmärki, mille oleme endale püstitanud. Euroopa kodanikud on öelnud, mida, mille pärast nad muret tunnevad, nad tunnevad muret äh, julgeoleku pärast, nad tahavad ise, et neil oleks kontroll oma seadmete üle, et äh, nende andmed oleksid äh, kaitstud. mul on väga kahju, et aeg on läbi. suur tänu teile. järgnevalt kolleeg Tošenovski, palun. suur tänu teile. esimees esimesena tahaksin kõigepealt äh, teid tunnustada sel puhul, et teid on nimetatud volinikukandidaadiks ja tahaksin äh, loomulikult ka tunnustada seda kogemust, mis teil on äh, parlamendiga töötamisel ja ka seda, kuidas olete töötanud koos härra Jütingeriga. ma olen Pereki teemalise raporti autoriks ja tahaksin sellele ka keskenduda. Pereki kompromissid parlamendis peaksid keskenduma sel-, sellele, kuidas Äh, perekonnaorganisatsioon äh, saaks olla kahese struktuuriga, äh, komisjon aga tahaks hoida praegust asjade seisu ehk status quo'd. kas olete valmis seisma silmitsi selle faktiga, et teie peate komisjoni ettepanekut selle agentuuri kohta muutma hakkama, suur tänu. aitäh, head kolleegid, palun volikogu kandidaatile sõna tänu, härra Tosunovski, selle küsimuse eest, äh, mis on väga tähtis küsimus ja ma hindan väga kõrgelt teie tööd ka raportöörina. olen täiesti teadlik sellest, et meil on vaja rohkem äh, mõttevahetust, rohkem arutelusid, sellepärast et praegu on seisukohad äh, institutsioonide vahel erinevad minu jaoks on oluline see, et me aga ei kaotaks silmist endale püstitatud eesmärki, nagu juba ütlesin, perekil on mängida tähtis roll, perek peab tagama meie tegevuse järjepidevuse, Euroopa nägemuse, me peame nägema seda, kuidas selles sektoris on võimalik saavutada ühiseid eesmärke ja teha seda nii struktureeritult kui vähegi võimalik. on selge, et pereki on mänginud hiljuti just tähtsat rolli, seoses äh, rändlusvaldkonnaga ja netineutraalsusega. oleme teadlikud sellest, et äh, tegemist on tegelikult kahese struktuur, struktuuriga, kui me vaatame äh, pereki bürood ja pereki, siis, siis see on ainult kakskümmend kaheksa inimest ja samal ajal me teame, et agentuuril on oma töökoorem ja me ja, ja nemad sõltuvad samuti äh, äh poliitilisest tegevusest, meil on äh, administ-, haldusnõukogu ja meil on ka liikmesriikide tasand ja struktuur, äh, praegune struktuur tuleb paremini kooskõla, kohandada reaalsuse vajadustega ja me peame jätkama äh, põhjalikke arutelusid Euroopa Parlamendiga ja nõukoguga, et vaadata äh, millised on need alustalad, millest lähtudes saaksime ühiselt edasi tegutseda. selge on see, et me tahame edasi minna, me teeme seda omas tempos, kui see on vajalik, aga nagu me teame, digitaalne ühtne turg on teema, mille puhul meil aega väga palju ei ole, nii et me kõik peame pingutama selleks, et siiski äh, püüda edasi jõuda. see on minu seisukoht ning kavatsen ka edaspidi äh, selle nimel pingutada. suur tänu! kas tahate veel midagi täpsustavalt küsida? jah, suur aitäh teile selle kõikehõlma vastuse eest. taustateadmistest äh, pungil vastusest tahan öelda, et perekiga on seotud äh, ka käitumiskoodeks. Äh, kuidas teie spektri laiuste jagamise küsimusesse suhtute? nagu öeldud, koordineerimist on vaja Euroopa tasandil võib-olla isegi teatud harmoniseerimist, aga teatud pädevused tuleb hoida ikkagi ka õigusandjatele liikmesriikides, sellepärast et äh, telekomi ettevõtted ju otsustavad Euroopa Liidu konkurentsivõime tervikuna. suur tänu, ütleb esimees ja nüüd palun volinikukandidaat, teil on sõna. üks minut vastuseks. mis puudutab spektrit, siis äh, see on seotud 5G ja ühendavusega, ühenduvusega. 5G on meie võimalus olla jällegi meie äh, arengumootoriks ja me teame, et kui me räägime siin spektri jagamisest, siis üsna kiiresti hakatakse äh, välja tooma Euroopa Parlamendi komisjoni ning nõukogu seisukohtade erinevusi. mis minusse puutub, siis ma arvan, et äh, tuleb valida ähm, mille eest võidelda, me tahame võimalikult kiiresti areneda, see on meie peamine eesmärk ja äh, ma arvan, et me ei tohiks äh, seda eesmärki silmist äh, lasta, nimelt see, meie ees on avanenud praegu võimalus, seda võimalust ei tohi käest lasta. ma tean, et nõukogul on oma seisukohad, erinevatel liikmesriikidel samuti, aga spektri küsimuses ma arvan, et ma arvan, et me peaksime Euroopa tasandi äh, Äh, tegutsemisest, ühisest tegutsemisest ning hakkama tegutsema, mitte sõnu tegema. Äh, nüüd saab sõna Kaja Kallas. Thank you uh,, dear commissioner. suur tänu. austatud volinikukandidaat, digitaalse majanduse ja digitaalse ühiskonna edu võti on usaldus. kui usaldus digitaalsesse keskkonda on kadunud klientide poolt, siis on raske seda tagasi saada. aga äh, me näeme palju valitsusi, kes räägivad äh, krüpteerimisest, äh, selle lõhkumisest, äh, sellepärast et nad näevad seda kui võimalust terrorismi vastu võidelda. küsimus, kas teil on vaja, mm, teie arust on vaja krüpteerimist kui sellist kaitsta niimoodi, et tarbijatel on usaldus selle vastu, et nende kommunikatsioon on ohutu? suur tänu teile küsimuse eest ja nüüd on aeg vastuseks, palun vastan nii lihtsalt kui võimalik. praegu on oluline see, et meil on krüpteerimine julgeoleku tagatisena, ilma et oleksid mingisugused tagaukse võimalused. liikmesriigid on teinud juba oma algatusi, nad on kasutanud dešifreerimist, küpreerimist, me näeme, mis on praegu olnud tulemused. nüüd me peame edasi minema julgeolek, kodanike usaldus äh, sünnib pärast äh, teatavaid äh, meetmeid ja, ja seetõttu olengi teinud ettepaneku, et me peaksime kõik liikuma ühes suunas. okei okay,, thank you very much, madam. hästi, suur tänu teile. kas tahate midagi lisada, proua Kallas? ja lisaküsimus. räägitakse ka sellest, et õiguslik ligipääs oleks äh, krüpteerimisel olemas, aga tehniliselt ei ole see võimalik. kas olete nõus, et sellist õiguslikku ligipääsu ei pakuta krüpteerimisele edaspidi? aitäh! And now I would like to ask madam. ja nüüd äh, proua volinikukandidaat, palun. õiguslik juurdepääs võib äh, toimuda ainult Äh, rangetes tingimustes, nii nagu ka teiste õigusloomeliste meetmete puhul ja ainult siis, kui tegemist on küsimustega, mis puudutavad äh, äh, riiklikku julgeolekut, ehk siis väga tähtsate küsimustega, me peame olema väga ettevaatlikud, peame vaatama, et me tegutseksime kooskõlas teiste õigusmeetmetega ning ja kandma hoolt selle eest, et meie aluspõhimõtted oleksid selged. me peame eraldama Äh, meetmed, äh, me peame eraldama vahendeid selleks, et meie institutsioonid saaksid edasi liikuda, aga samal ajal peame kandma hoolt selle eest, et neid instrumente ei kasutaks seda, kasutaks ära teised, kelle eesmärgid ei ole nii positiivsed nagu meie omad. Thank you very much. suur tänu. järgnev äh, aeg küsimuse esitamiseks ja vastuse kuulmiseks on proua Marisa Matiasel, palun. <laughs> Obrigada, presidente. Eh, Senhora komissaria indigitada. suur tänu. ma tahaksin tänada teid, proua volinikukandidaat viimasel ajal ja minevikus siin on olnud eh, mulle mm, väga suureks auks teid, teiega koos siin parlamendis koostööd eh, teha ja õnnitlen teid nimetamise eest. meil on siin mitmeid ettepanekuid teie poolt ja üks äh, aspekt äh, on siin ka, äh, nimelt veebiplatvormid ja ka veebiettevõtted ning nende tulevikku puudutav. see teema on põhimõtteliselt Euroopa Liidu jaoks väga tähtis. meie kodanikud on veidi ärevil, mis puudutab kiiret aegade muutumist, näiteks Uber ja Spotify Äh, on väga olulised, nendest saavad aina suuremad turujõud ja minu küsimus ongi selle teemaga seotud ja just nimelt õigusliku keskkonnaga. platvorme on teatavasti väga erinevaid. kas te neid teenuseid tahaksite reguleerida või pigem ettevõtteid, mis puudutab siis veebiplatvormide reguleerimist, kuidas suhtute sellesse? suur tänu! Äh, rääkisite platvormide mitmekesisusest, äh, mida tuleb alal hoida, jah, see on äh, innovatsiooni, see on loomingulisuse allikas, platvormide roll on positiivne praeguses majanduskontekstis, aga samal ajal tegelikult öelda näiteks ka seda, Äh, mille, selle kohta, mida tuleb teha siis, kui on äh, probleeme. milline on komisjoni seisukoht, mida selgitasime tegelikult platvormide äh, teatises väga selgelt, me ei tahaks üle reguleerida, aga kui on probleem, siis asutakse probleemist lähtuvalt kohandama. ja seetõttu on meil vaja algatust ähm, mittelojaalsete platvormide ning ettevõtete äh, kohta. Äh, konkurentsi peadirektoraat viis läbi oma uuringu, ütles, et on, et seda tuleks teha äh, ettevõtted saavad äh, üleöö anda juurdepääsu klientidele oma andmetele ja praegu me peame väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on ebasoodsal positsioonil ja me peame vaatama, äh, mida saame teha selleks, et olukorda parandada, samas äh, konkurentsiõigust austades. me teame, et äh, siin tegutseme kahe valdkonna piiril, need ebalojaalsed tavad ei oma kohta meie süsteemis. meil on vaja reguleerida olukorda nii, et tagaksime kõigile parimad tingimused, aga reguleerimise kaudu saab ka tõesti äh, ka tekkinud probleeme kõrvaldada ilma seejuures äh, vabadust piiramata, äh, sellepärast et platvormid peavad just nimelt olema innovatsiooni ja loomingulisuse edendajateks. aitäh! suur tänu! Äh, sellegipoolest aga jätkuküsimus ka minu poolt. Te rääkisite vabaduste teemast. see on muidugi üks väga põhimõtteline küsimus. aga loomulikult on siin väga oluline ka praktika. kuidas inimestel on ligipääs äh, nende veebiplatvormide kasutamisele see oli ka väga vaidlusalune teema, millal on tsensuur lubatud ja millal mitte, millal on aga tsensuurist tähtsam arvamuste vabadus. me näeme samas veebiplatvormidel aga illegaalset äh, sisu, kus on siis väljendus- ja arvamusvabaduse ning tsensuuri vaheline tasakaal ja vahe. tahaksin sellest piirist teie kor-, äh, teie puhul äh, lähemalt kuulda. kuidas te selle teemaga tegelema hakkate, sellepärast et see on kindlasti üks kuum teema palun. aitäh, proua Mattias, selle täiendava küsimuse eest. platvormid on kõige innovaatilisemad, sõnavabadust edendavad instrumendid, vahendid, aga mis puudutab sisu, siis platvormide sisu suures osas on ikkagi õiguslik, legaalne ja ka jah, oleme äh, valmis tegema koostööd platvormidega selleks, et võimalikult kiiresti äh, ebaseaduslik sisu kõrvaldada selle kohta on näited, mis tekitavad hirmu meie kodakonnas, terrorismi äh, kasv ja vihakõne. meil on juba olemas vajalikud õigusvahendid va, jagatud vastutus, meie õigussüsteemis, aga me peame töötama ennekõike vabatahtlike meetodite kallal, nagu näiteks käitumisjuhendid, näiteks äh, vihakõne äh, puhul, millele on alla kirjutanud näiteks Facebook, Microsoft, Twitter äh, ja Viber need on võimal-, võimaldanud saavutada päris palju, umbes rohkem kui kuuskümmend protsenti ebaseaduslikust sisust on kõrvaldatud ja seda dialoogi tuleb tulevikus veel edasi arendada. Next slot ja nüüd järgmisena proua Helga Trüüpel, palun. tahaksin küsida väärtuste lõhe kohta. turu puhul on veebiplatvormid, mis tegelikult inimeste loometöid jagavad ja on väga suureks loomejagajaks üles laetud sisu küsimus on aga väga terav, sellepärast et seal on ka autoriõigustega kaitstud töid. küsimus on, kas veebiplatvormide jaoks on vastutavad autoriõiguste kaitsmises, mis puudutab sisu ja kas olete nõus eksante kontrollidega, mis puudutab sisu kontrolli ja vastavat tehnoloogiat, kas on võimalik seda küsimust vastata ja sellele vastust anda ilma e-kaubanduse direktiivi taasavamist. suur tänu teile küsimuse eest, ütleb esimees ja nüüd äh, palun voliniku kandidaat. suur tänu, proua Trüppel, selle tähtsa küsimuse eest Äh, olen käinud Euroopa Parlamendis äh, ning jälgin Euroopa Parlamendi arutelusid väga tähelepanelikult selles valdkonnas. kui me räägime väärtuste lõhest väljukäpp, siis äh, komisjoni eesmärk on täna selge. me tahame loomesektoril võimaldada jagada oma loomingut, aga mitte nii, et ainult platvormid sellest kasu ammutaksid see on oluline, sellepärast et äh, kui autoriõigust ei äh, austata, siis äh, see õõnestab meie majandust, me peame meie autoritele andma võimaluse loomingut luua ja nad peavad saama ammutama selleks võimalusi juba olemasolevatest, olemasolevast loomingust ja kui me vaatame ettepanekut, siis me näeme, et äh, see ettepanek, mida praegu on tehtud, äh, on suunatud platvorm, platvormidele, sellepärast et äh, suurem osa sisust, kriitiline sisu on seal ja minu jaoks on oluline see, et nõutakse kõigepealt autoriõiguste omaniku luba ja autoriõiguste omanikul on võimalus sekkuda. me peame ühelt poolt andma vastutuse nendele osapooltele, äh, kõikidele osapooltele digitaalses maailmas ja ähm, vastutuse sellisel moel, et see soodustaks loomingut ja looming äh, toimib läbi äh, väärilise tasu autoritele, kes loominguga tegelevad. ja ma kavatsen väga tähelepanelikult jälgida ka äh, Euroopa Parlamendi arutelusid ja selle teksti artikkel kolmteist on väga oluline, minu jaoks on äh, sõnum selge, me peame loojatele andma vahendid loomiseks ja ka tagama äh, vastutuse jagamise ahelatele, et üheskoos äh, vastutus, vastutus võtta. Okay. Thank you. The second jätkuküsimusena tahaksin küsida Marrakechi leppe kohta midagi Äh, institutsioonide vaheline kokkulepe on mais sündinud äh, selle õigusliku paketi kohta. tahaksin teada rohkem ratifikatsiooniprotsessist Euroopa Liidu poolt, äh, nii et ilma igasuguse viivituseta oleks võimalik ka ligipääsu raamatutele nägemispuudega inimestele üle piiride ja Euroopa Liidu sees. kas ratifikatsioon saab aset leidma Eesti eesistumise ajal? Thank you very much and the answer of Madame Commissioner Designate. Madame Truppel, ici. proua Truppel. kõigepealt võin öelda, et minu kogemused Euroopa Parlamendi liikmena näitavad, et me olime sageli sellises olukorras, et öeldi, et pall on nõukogu väljaku poolel, nõukogu käes. jah, täpselt selline olukord on ka praegu, aga me ei pea sellise olukorraga leppima. kui mina oleksin komisjon, komisjonis volinik, siis äh, omalt poolt kannaksin hoolt, et ratifitseerimine leiaks aset nii kiiresti kui vähegi võimalik, aega on juba kaotatud palju. kas see on äh, eksklusiivne pädevus Euroopa Liidus, äh, Euroopa Kohus on öelnud, mida nemad arvavad asjast, aga nüüd on aeg edasi minna. Thank you very much um, for suur tänu teile vastuse eest ja nüüd läheme järgmise kõneleja juurde. härra Marko Sullo, viis minutit, palun. Ringrazio la commissaria. suur tänu teile, volinikukandidaat tahaksin puudutada ühte teemat, mida ei ole võib-olla Euroopas korralikult äh, tõstatatud. nimelt äh, suurte digitaalvaldkonna ettevõtete maksustamine. räägime väga suurtest käivetest, ja me teame, et maksustamine on liikmesriikide pädevusse kuuluv küsimus. siiski, Euroopa Liit, kui me räägime konkurentsiõigusest, tal võiks olla oma hoob. nii et eh, siin on ebaõiglane konkurents, mis on üks küsimus eh, ja kahjustab loomulikult meie kodanikke veebiplatvormid, mis aasta lõpuks peaksid eh, ellu kutsutama ja siin on ka võrreldavad teenused liikmesriikides äh, seejärel. kogu äh, selle küsimuse fiskaalne aspekt äh, huvitab mind. kas makse kogutakse nendes riikides, kus kasum on teenitud? suur aitäh, ütleb esimees ja nüüd palun volinikukandidaadi vastused. suur tänu härra Sula selle tähtsa küsimuse eest, aga see on ka väga laiaulatuslik küsimus, sellepärast et see, see, see on seotud erinevate asp-, sisepoliitiliste aspektidega, sealhulgas konkurentsipoliitikaga, aga mitte ainult, siin on hõlmatud ka välismaade. kõigepealt selge on see, et platvormid ei ole seadusest, ei, ei jää seaduse väljapoole ja me peame keskenduma Euroopa platvormidele ja lisaks sellele peame olema teadlikud, et on olemas ka erinevaid juhtumeid. komisjon on juba näidanud, volinik Veste ja, ja konkurentsi peadirektoraat on näidanud, et on äh, selliseid äh, ettevõtteid nagu Apple, Starbucks, mille puhul on tegelikult võimalik ka ette võtta midagi. me peame aga platvormide puhul reaalselt lähtuma sellest, kus kasumid toodetakse. mõnikord pla-, platvormide puhul on väga raske näha, mis on tegelikult lisandväärtuse loomise koht, sellepärast et allikaid ja andmeid on palju ja seetõttu kavatsen väga tähelepanelikult äh, jälgida äh, arutelusid selles valdkonnas, äh, mis võimaldavad seda teemat pisut rohkem valgustada. rääkisite veel ühest sama olulisest teemast, level playing field, võrdsed mängureeglid, jah, meil peavad olema võrreldavad mänguteenus, mängureeglid võrreldavate teenuste jaoks. põhimõte on täna juba olemas ja kuidas seda siis tagada, kas õigusloome kaudu alati tuleb kasutada kahte vahendit, kõigepealt konsulteerimine ja siis mõjuhinnang, sellist lähenemisviisi ma toetan, äh, siis saab kõik argumendid paika ja teisest küljest äh, peame olema teadlikud, et me peame ka keskenduma vabatahtlikele meetmele ja tihedale koostööle platvormidega. tuleb saavutada õige tasakaal kõik suurettevõtted ei ole nii-öelda kurjad ja äh, meie Euroopa tasandilt peame vaatama, kuidas tagada selline reguleerimisvorm, mis võimaldab meie põhimõtteid jõustada, aga samas ka edasi liikuda. suur tänu. nüüd äh, kolleeg Sulo veel kord, palun. Io credo che una um, migliore distribuzione eh, ma arvan, et äh, õiglasem maksu jagamine oleks ilmselt hea mõte, oleks see näiteks iduettevõtetele kindlasti kasuks, kes Euroopa territooriumil tegutsevad. sest praegu oleme USA-st ikka väga pika sammuga maas. ja tahaksin küsida, et arvestades, et seitsmekümnendates lennundussektoris äh, toimus, äh, toimisid sellised projektid, kus püüti rinde pista äh, USA-ga. kas digitaalmajanduse jaoks näete te ette midagi sarnast, küsin ma. näiteks võiksid need ka äh, olla Euroopa otsingumootori loomises või midagi sarnast. palun nüüd volinikukandidaat. härra Zulu, olen täielikult nõus teie analüüsiga. Euroopa digitaalsel keskkonnal on oma puudujäägid, jah. esimest korda Euroopa ei ole tehnoloogia revolutsiooni äh, keskmes maailma tasandil. aga me peame leidma jõudu, peame ütlema, mida me tahame teha tänases maailmas ja äh, ma juba ütlesin, mis on minu eesmärk, luua selline reguleeriv raamistik, mis soodustab innovatsiooni ja loomingut, sealhulgas ka iduettevõtetele. me ei tahaks mingisugust Euroopa Google'it äh, leiutada, Euroopa otsingumootorit leiutada, meie jaoks on oluline investeerida võtmesektorisse, teadussektoritesse, võt-, teadusuuringutesse, mis aitavad äh, Euroopa tugevatel kõrgedel esile tõusta. tööstusplatvormid näiteks, näiteks äh, vajalikud investeeringud äh, kõrgesse kiiretesse teenustesse, me võime olla teadusuuringutes esirinnas, pakkuda välja konkreetseid lahendusi, näiteks haiguste ennetamisega seoses, lennuliikluse turvalisusega seoses ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa peab looma keskkonna, mis oleks soodus kõikidele iduettevõtetele, kõikidesse erinevatesse sektoritesse ja see aitaks tagada seda, et Euroopa on esirinnas ka digitaalmaailmas. suur tänu, nüüd oleme jõudnud meie esimese küsimuste ja vastuste ringi lõppu. ja enne kuni jõuame teise osa juurde. tahaksin ma anda sõna siin ja tegelikult juhtlõnga või juhtimise järgneva äh, koosoleku üle minu kolleegile Petra Kammer-Evertile. tema on ühtlasi ka kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaine. nii et palun dirigendi kepp on teie käes ja mitte ainult sõna, vaid vastutus kogu edasise juhtimise eest. ja suur tänu teile, härra Puusek, ja ma võin öelda, et äh, ma jätkan sellega, et aja, aega järgime niivõrd karmilt, kui siiamaani on see olnud ja nüüd äh, saab sõna, saab Ine Verhaien seetõttu. suur tänu teile, voliniku äh, kandidaat äh, Armas Maria Gabriel. käesoleval aastal on komisjon ja parlament võtnud mõtmed algatused selleks, et Euroopa kultuuri ja selle paljusust kaitsta. ainukene viis nii loojate kui tarbijate huvisid kaitsta on tagada Euroopa äh, loomesektori jätkusuutlikkus äh, intellektuaalomandi õigus ja muud aspektid interneti kaasamiseks on loodud selleks, et Euroopa majandus oleks konkurentsivõimelisem, aga äh, samas on ilma äh, looja või kompensatsioonita loojale äh, loal siiski palju autoriõigustega kaitstud töid internetis. kas olete valmis juurima välja piraatsust Euroopas ja väärtuste ahela või väärtuste lõhele lõpu peale tegema? nüüd palun äh, saab sõna volinikukandidaat, palun. Merci beaucoup, madame Fer-. suur tänu, proua Ferrain. Äh, minu jaoks on kultuuriline mitmekesisus oluline, äh, see on äärmiselt rikastav siin Euroopas. oluline on, et audiovisuaalsed teenused ja kultuur jääksid ellu. me peame tagama seda, et autoriõigustega kaitud, kaitstud äh, äh, looming saaks ka digitaalmaailma tööriistadest ja vahenditest kasu ja samal ajal äh, läksid jõusse meie ühised põhivõtted Euroopa ja, ja Euroopa visioon. meil on see väärtuste lõhe väljukäpp põhiettepanek ja tänases maailmas peame tegema koostööd ka autoritega selleks, et autorite õigusi kaitsta. seda tehakse ka äh, Euroopa nii-öelda kapitali kaudu. me peame edendama Euroopa loomingut see on ka üks osa meie õigusloome tegevusest, ma tean, et äh, siin on mõningaid erinevaid seisukohti ähm, Euroopa Parlamendi erinevate institutsioonide vahel, aga minu jaoks on oluline aluspõhimõtte kaitsmine. me tahame, et meie autorid oleksid nähtavad ja seetõttu äh, nad peavad äh, saama ka parematest jagamisvõimalistest kasu ja see on tagatud ka rahastamise kaudu. see on teine küsimus, millest tahaksin rääkida see on vajalik selleks, et autorid saaksid täies vabaduses äh, oma loomingut luua. mis puudutab piraatlust, ebaseaduslikku sisuvastast võitlust, äh, võimalust sekkuda autoril, kui ta näeb, et tema looming ringleb ilma tema loata, siis jah, äh, kõige selle nimel kavatseme edaspidigi tööd teha. tänu, kas teil on jätkuküsimus, proua Verhain? jah, ma tahaksin tulla veel selle juurde tagasi, millist rolli mängivad konkreetselt selles kontekstis platvormid. praegu on meil erinevate määrustike kimp, mis on küll väga värviline ja erinev, aga platvormide eh, küsimus on siin väga erinevate instantside poolt reguleeritud mitmes kohas ja tahaksin küsida et kas on lisaks midagi ette näha platvormide jaoks. nii et selle õiguslik segadus viiks selleni, et erinevad vastutused ei oleks väga läbisegi igal pool. nii et meil oleks võib-olla siis platvormide reguleeritus ja erinevate teenuste ähm, ja distsipliinide äh, lahkulöömine niimoodi, et me saame täpselt aru, millest jutt. kas nüüd palun äh, proua Gabriel? mikrofon, palun. ma saan aru, et tunnete muret platvormide rolli pärast. jah. täna äh, tuleb seda, nende rolli veel täpsemalt määratleda, aga nagu öeldud, äh, seda ei tohiks teha ülereguleerimise kaudu. meil on vastutuse, piiratud vastutuse põhimõte, nii nagu äh, e kaubanduse direktiivis on seda määratletud. meie väljakutse on oluline ning platvormid peavad tegema ära selle töö, mida nad peavad tegema, kui nad, neid, nad teavad, et tegemist on ebaseadusliku sisuga, nad peavad oma vastutust kandma, nad peavad tegutsema. ja siis dialoogis platvormidega tuleb äh, edendada ka vabatahtlikke meetme, meetmeid. me võime teha nendega äh, koostööd ja see koostöö teeb meile kõigile kasu, äh, et pakkuda innovatiivseid lahendusi. suur tänu, Silvia Kosta, palun. Uh, I will speak in Italian, please. suur tänu teile esinaine ja volinikukandidaat, teile õnnitlused äh, nimetamise nimel. ma olen äh, lugenud läbi teie vastused, mis puudutavad infoühiskonda ja praeguseni on olukord selline, et digitaalne ühiskond oli võib-olla liiga vähe pedagoogiliselt arenenud, suur digitaalne lõhe on äh, meie ühiskondades ja peame ikkagi digitaalmaailma inimeste jaoks veelgi lähedamaks muutma ning äh, digitaalseid platvorme ka koolide ja kõrgkoolide jaoks, aga kindel on vaja äh, ka meil lapsi ja noorik, noorukeid võrgus kaitsta ning igasuguste ohtude eest kaitsta. kuidas te nendes küsimustes edasi käitute, aitäh? suur tänu, proua Costa, see võimaldab mul nüüd rääkida ühest teemast, mis on mul kõige süd-, südamelähedasem äh, teiste seas. kui me räägime ähm, digitaalsest äh, üleminekust, muutusest, siis see peab kasu tooma kodanikele. võib öelda, et äh, mõned ütlevad, et mõned töökohad kaovad, on selge see, et tuleb ka uusi töökohti, aga paljud asjad igal juhul muutuvad ja tänases maailmas ei ole äh, oluline täpselt teada, et ka kus, millises piirkonnas, millises valdkonnas uued töökohad tekivad nende asemele, kes kaovad ära. tuleb äh, ennekõike äh, töötada meie kodanike digitaalsete pädevuste kallal ja, ja seda ei tule teha mitte ainult noortega, vaid täiskasvanutega, haavatavate rühmadega, puuetega inimestega. üks äh, suurepärane praktiline näide on digi-, digital opportunity internship, viis kuni kuus tuhat äh, eurooplast saavad äh, neli ja viis, äh, neli kuni viis kuud praktikat digitaalsektoris. Teie tulete Itaaliast, te teate ju, te teate, kuidas see olukord on. miks ei too no,, tooda näiteks Itaalia noortetagatist, just nimelt Euroopa rahastamise kaudu on võimalik näha, et Euroopa toob lisandväärtust, on võimalik saada kogemusi, mis toovad kasu meile kõigile räägiksin natukene ka äh, Euroopa pädevuste ning digitaalse tööhõive äh, koalitsioonidest, meil on äh, seitseteist, aga on veel kolm suurt riiki, kus selliseid riiklikke koalitsioone ei ole. just nimelt nende koalitsioonide kaudu on võimalik häid tavasid tuvastada, neid jälgida, koguda, Äh, äh, kokku kõik tegi, kogu andmed tegijate kohta ja pakkuda töökohti noortele inimestele, just nimelt see töö on oluline. Eh, ja teine küsimus, oleme huvitatud sellest, nii nagu mitmed eh, kolleegidki, et eh, tahame loovat ja kultuurilist sisu kaitsta, ka autoriõigusi ning samas tagada võrdsed tingimused kõigile. ma ei tea, kas see nüüd läheb Äh, veidike kaugemale sellest, mis puudutab äh, platvormide alast dialoogi. see on äh, ka võib-olla rohkem isegi kaugemale minev kui määrus veel, aga see meediaprogramm, mis teie kätesse on antud, siin on kindlasti vaja küsimus tootmise kohta esitada. kuidas on võimalik meediaprogrammi seda rahaliselt toetada? me peame selle uue raha rahandus- või rahastamisinstrumendi paremini kasutusse paneme Euroopa eh, programmide jaoks, aitäh! ütlen ausalt, eh, kui ma mõtlesin oma Äh, kirjalikele küsimustele ja pidin neid lühendama, siis mõtlesin just nimelt sellele teemale. loominguline Euroopa, loome-Euroopa on eks meie sümboleid ainult äh, viis miljonit aastas, äh, sümboolne sümma, summa, aga väga oluline valdkond ja seal tuleb väga palju veel ära teha. meediaprogrammid, kultuuriline mitmekesisus, meie filmide jagamine, filmide levitamine ja, ja, ja nii edasi. kahe tuhande kuueteistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on meil vahendeid selleks, mis võimal-, selleks, et võimaldada VKE-del, kes loovad üks miljon töökohta, selles äh, protsessis paremini kaasa lüüa. ja investeerimisfondiga ning uue EFSI fondiga tahaksime rohkem strateegilisi investeeringuid just nimelt sellesse valdkonda suur tänu, Ashley Fox, palun järgnevalt. And Mrs Gabriel, congratulations on your nomination. proua Gabriel äh,, õnnitlused ametisse nimetamise puhul. kas te võiksite komisjonile esitada oma seisukohad, mis puudutab äh, jagatud äh, ledger tehnolo-, äh, tehnoloogiate kohta, millised võiksid olla tarbijatele eelised? milline on teie suhtumine määr- äh,, reguleerimisse? lühike vastus, proua Gabriel, palun. suur tänu, härra Fox, selle küsimuse eest. tegemist on teemavaldkonnaga, mida ma jagan koos asepresident Dombrovskisega ning äh, asepresident Jourovaga äh, eraelu puutumatuse küsimusega seoses. ja täna Äh, võime me entusiasmiga jälgida seda, kuidas tehnoloogia areneb, aga mis puudutab äh, turva külge, siis äh, on meil teatavaid võimalusi ka näiteks rahva tervise valdkonnas, aga tegemist on valdkonnaga, mis on äh, suures arengus reg-, reguleerida või mitte reguleerida, meie tahaksime austada tehnoloogia neutraalsuse põhimõtet, aga samas kui me, me vaatame väga tähelepanelikult, mis on praegune areng, näiteks väga tähelepanelikult jälgisin Euroopa Parlamendi maikuist konverentsi, kus kinnitati samuti selle valdkonna tegevuse olulisust ja ja samas me peame selle tehnoloogiaga seoses vaatama, millised ähm, reeglid juba kehtivad, nagu üks andmekaitse üldmäärus ja ja siis äh, mida näiteks tehakse blockchain'i valdkonnas ja teisest küljest tuleb hoida lihtsalt arengul silma peal, sellepärast et äh, et me peaksime olema valmis ka negatiivseteks mõjudeks aga vaja on selget juhtimist, struktuuri, aga äh, Bitcoin e, e-wallets äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi äh, ja know your customer lähenemine vajavad jälgimist, aga praegu ei ole veel õige aeg reguleerima asuda, kõigepealt tuleb positiivne külg põhjalikult läbi analüüsida suur tänu ja nüüd härra Fox, järelküsimus teie poolt. Gabriel, you said suur tänu, proua Gabriel, te ütlesite oma vasta-, äh, vastuses, et ma soovin määrust ja kinnitan, et seda ma ei öelnud. kas te olete minuga nõus, et väga tihti selles parlamendis vaatame me uut tehnoloogiat ohuna ja te viitasite kriitiliselt Uberile, teisele tehnoloogiale ja püüate seda reguleerida tegelikult. väga tihti, kui meie poliitikud astume lihtsalt tagasi ja astume vastu sellele kiusatusele, on see, kus tarbijad tegelikult tehnoloogiast kasu saavad. kas olete minuga nõus, huvitav, et äh, komisjoni Fintechi rakkerühma Äh, järeldus oli, et me peaksime võtma endale ootame ja vaatame lähenemise. kas ma võiksin äh, julgustada teid võtma DLT suhtes samasugust seisukohta, et me poliitikutena ei rikuks ära asja, mis oleks tarbijatele tõeliselt kasulik? suur tänu ja nüüd palun, voliniku kandja, teie vastamise aeg. mis äh, minusse puutub, siis mina ei leia, et uus tehnoloogia oleks ähvardav oht, aga Äh, ma pean alati mõtlema sellele, mida ma olen alguses juba öelnud ja jälle selle juurde tagasi tulema, meil on oma lisandväärtus, oma väärtused, oma põhimõtted, andmekaitse, julgeolek ja nii edasi, kõik need on äh, asjaolud, mida me ei taha ohtu seada. ja ma arvan, et jah, tõesti, me peame jääma entusiastlikuks, optimistlikuks selleks, et saada ka võimalikult suurt kasu uuest tehnoloogiast, aga ähm, see optimism peab äh, tuginema analüüsile ja kandma hoolt selle eest, et keegi ei jääks sellest arengust välja. seda ütlesin ka ma kuulamise alguses. suur tänu, järgmine küsimus, Tiita Šelentsova, palun. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees, proua äh, volinikukandidaat, kõigepealt palju õnne äh,. nimetamise puhul, kandideerimise puhul te tegite selgeks, et te mõistate, kui oluline on digitaalne ühisturg Euroopa Liidu majanduse, kasvu jaoks, töökohtade jaoks Euroopas. Te ütlesite ka, et andmed peaksid liikuma vabalt üle kogu Euroopa, teil on õigus äh, digitaalse ühisturu keskmes on andmed, andmed on need, mis muudavad digitaalse maailma, panevad selle tööle. ma olen, usun, et olete minuga nõus, et andmete vaba liikumine peaks muutuma Euroopa Liidu viiendaks vabaduseks. minu küsimus on aga, kas te saate kinnitada, et teie tootate vennide äh, äh andmete lokaliseerimise nõudeid ja toet, öö, äh, olete nõus asepresident öö, äh, Ansipiga, et sellest peaks saama seadusandlik ettepanek sellel aastal. tänu, proua Gabriel, teil on sõna. aitäh, proua Šaransova. meil oli võimalik sellest rääkida ja täna tahaksin kinnitada seda, et jah, oleme andmete lokaliseerimise vastu, sellepärast et me näeme, et äh, liikumisvabadusel on üüratu potentsia-, potentsiaal. andmete liikumise vabadus peaks olema viies vabasus, ütlesite teie. jah, selleks, et potentsiaali võimalikult palju ära kasutada, peame vaatama, mis on selle liikumise suurimad tõkked. ja ma olen valmis kinnitama, et sügisest peale hakkame me selles suunas kõvasti tööd tegema. ja äh, me peame tagama andmete vaba liikumise, aga sellel on veel kaks olulist aspekti, nimelt äh, kaasaskantavuse õigus ning äh, ligipääsetavuse õigus. iseäranis, mis puudutab ähm, reguleerimist ja näiteks fiskaalkontrolli. kodanike jaoks, ettevõtete jaoks äh, lokaliseerimine pea-, tähendab seda, et äh, neil on turvatunne, aga see on äh, vale turvatunne lokaliseerimine võib tekitada äh, tõkkeid seal, kus füüsilisi barjääre tegelikult enam ei ole. nii et äh, tuleb ära teha suur töö, kui me räägime andmetest ja siis mul on alati silme ees äh, jäämägi, vee peal väga väike osa, viiskümmend tava, mille komisjon on juba määratlenud ja siis on äh, liikmesriikide piirangud, jah, ja siis on keskmine osa, kus äh, ettevõtted, äh, kes kardavad, et ähm, et neil on oma riskid, asuvad ka tegevust piirama ja siis usalduse küsimus, mis on kõige suurem osa sellest jäämäest. suur tänu, proua Šarantsova, teie jätkuküsimus, palun. suur tänu teie julgustava vastuse eest, aga ma tahaksin teada, kas te saaksite olla konkreetsemad äh, selles suhtes, mis me peame Euroopa Liidu tasandil vastu võtma, milliseid meetmeid on vaja, tagamaks seda, et andmed ja majandus suudaksid kasvada Euroopas. suur tänu, proua Gabriel, palun. nagu ma oma kuulamise alguses ütlesin, andmete majandus kaks tuhat viisteist kakssada seitsekümmend kaks miljardit ähm, ja üle kuuesaja neljakümne miljardi kahe tuhande kahekümnenda aastani. me peame tegevust kiirendama ja minu jaoks on kõige olulisem andmete lokaliseerimise põhimõte, mis on oma aja ära elanud ja see töö ei ole lihtne, tuleb ära teha palju, äh, tööd teha tuleb teha ettevõtetega, tuleb ära teha tööd äh, liikmesriikide, proua Sharontsova mõjuhinnang äh, on juba alanud, meil on juba esimesed analüüsid tehtud, aga selles vallas on kaks asja, mis on olulised, pooleteise aasta jooksul on kõik liikmesriigid osalenud selles töös ning need, kes on vastanud, on äh, muuhulgas ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. me peame veel mõjuhinnanguid põhjalikumalt analüüsima enne seda, kui saame teha konkreetsemaid ettepanekuid. suur tänu. Martina Michal, järgnevalt palun. Ah, suur tänu teile, proua esinaine, austatud proua Gabriel. praegu on komisjon näinud äh, digitaalse ühiskonna aluspõhimõttena äh, võrguneutraliteeti ja ka strateegilist äh, alust digitaalse ühisturu jaoks, minu arust ei ole see üldse terviklik asjade nägemus, sellepärast et väga tähtsad osad, näiteks ligipääs haridusele, võrgus uurimistöö tegemised ja nii edasi, jäävad hoopis kõrvale. oma vastustes punktis seitse olete te öelnud, et modernne autoriõiguste eesmärk on meie töö siht, aga sellised kultuuriinstitutsioonid nagu näiteks raamatukogud, arhiivid ja erinevad kogud jäävad täiesti jällegi kõrvale, keegi sellest midagi ei räägi komisjoni ettekirjutuste järgi aga just needsamad institutsioonid digitaalset informatsiooni võivad sa-, äh, salvestada, aga mitte äh, alaliselt hoida. kas äh, selline piiratus digitaalsete mm, võimalustega teie arust ei ole piiratud äh, tänasel päeval, kui me räägime ikkagi rahvusvahelisest kultuurivahetusest, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine ja nüüd saab sõna voliniku kandidaat, palun! aitäh, proua Michals selle küsimuse eest, ähm, tähtis teema. keskkond on arenenud, maast, platvormid, äh, teenused, äh, kultuurivaldkond, autoriõigused, kuidas saavutada õige tasakaal selleks, et et kõigil oleks võimalus äh, selles üleminekus, digitaalses üleminekus kaasa lüüa Te tõstatasite küsimuse, mille kaval taha, kallal tahaksin koos Euroopa Parlamendiga edaspidi rohkem tööd teha, koos institutsioonidega, koos sidusrühmadega. ma tahaksin ära kuulata kõikide osapoolte seisukohad. ja ma tahaksin, et kõik, kõik need, kellel on veel midagi öelda, saaksid äh, oma seisukohad välja öelda. sellepärast, et ma usun, et on veel aspekte, mille puhul ei ole me veel piisavalt äh, tähelepanu eraldanud. ma tahaksin lihtsalt äh, äh, osaleda. tahaksin öelda, et see on valdkond, mille kallal tahaksin rohkem tööd teha, uurida kõike seda, mida võib veel ära teha, aga täna nagu ma juba alguses ütlesin, peamine põhimõte, aluspõhimõte on paigas, me peame aitama autoreid, peame aitama neid innoveerida, uuendada, luua oma loomingut ning tagada neile õiglane tasustatus, me peame vaatama, kuidas on teadusmaailmas, kuidas on raamatukogudega, kuidas on meie kultuuripärandiga, kuidas seda võimalikult hästi jagada saavutada õige tasakaal ning kavatsen teha äh, enam selleks, äh, et saavutada see õige tasakaal, kuulates ära, mida on veel öelda neil, kes äh, soovivad midagi öelda. suur tänu, kas järelküsimus tuleb veel? jah, mm, selles kontekstis on mul ka väga hea meel. Te rääkisite juba mitmeid kordi sellest, et avalikkuse roll peaks olema tugevam. nüüd kultuurivaldkonnas on meil tegelikult väga raske olukord, mis puudutab Euronewsi äh, BBC ülevõtmist ja erastamist, kus äh, töötingimused äh, muutuvad, aga ka programmi paljusus. kas tahate sellesse konflikti kuidagi sekkuda omalt poolt? suur tänu ja proua Gabriel, palun! aitäh, proua Mehel. selle olulise küsimuse eest ja väga delikaatse küsimuse eest. Euronews on äh, meie Euroopa üldhuvi, meie tahame pakkuda kvaliteetset infot selleks et, et kolmkümmend kaheksa protsenti eurooplastest Äh, tunneksid, et nad on hästi teavitatud ja et nende arv kasvaks. me oleme kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aasta veebruaris allkirjastanud järgneva nelja aasta kokkuleppe, kui me saavutame oma eesmärgid. paigas on põhimõtted, millest Euronews peab kinni pidama ja komisjon võib sekkuda ükskõik mis ajahetkel. see tähendab seda, et me peame peame jälgima seda, et mitmekeelsusest peetakse kinni, et äh, ajakirjanikud saaksid oma tööd teha, et kedagi ei vallandataks ja ja väga vabandan, proua Gabriel, aga teie aeg on otsas. tahaksin öelda ainult ühte, et äh, kõige olulisem on äh, rääkida äh, selle kanali suundumusest üksikasjalikumalt, pean koos teiega jätkama äh, meie üldhuvi äh, tagamist. Leicht. suur tänu, ma tean, et ei ole lihtne ühe minuti jooksul kõikidele küsimustele vastata. aga mm, pean olema paraku päris karm selles osas. Julia Reeda, palun järgnevalt aitäh, lugupeetud äh, volinikukandidaat, ma saan aru, et olete ettevaatlik, äh, on üsna hilja ja keegi ei eelda, et te keeraksite pea peale kõik, mis komisjon on siiamaani teinud, aga me tahaksime teada, millised on teie väärtused tõeliselt keeruliste küsimuste puhul, kui avalikud äh, nõudmised lähevad konflikti põhiõigustega. Te ütlesite kolleegile proua Kallasele, et krüpteerimisel ei tohiks olla tagauksi, aga samal ajal õiguslik ligipääs tuleks tuleks tagada, see on konfliktne. kui te räägite kolmeteistkümnendat artiklist copyright'is, kas see on vastavuses e-kaubanduse direktiiviga või tegemist monitooringuga, loomulikult on selge, et autorid peavad saama makstud, aga kas see õigustab kõige jälgimist, mida kodanikud online'is teevad? parlament on alati kaitsnud e-kaubanduse direktiivi, see on fundamentaalne kodanike õiguste ja innovatsiooni jaoks, aga see saab töötada vaid siis, kui ta jõustatakse, kui me seda jõustame, siis kuidas see läheb liikmesmaades, kas te eh, kehtestate seadusandluse teavitamise mahavõtmiseks, tagastades seda, tagades selle, et e-kaubanduse eh, direktiiviga rakendatakse ühtemoodi kogu eh, Euroopa Liidus. proua Gabriel, palun. suur tänu, proua Reda, selle küsimuse eest. ma olen täiesti teadlik sellest ja loodan, et nii see on et äh, me, et äh, ei ole et meie seisukohad ei kattu ja et ei ole mingisugust sellist lähenemist, et äh, ülevalt surutakse arvamusi peale. ei, nii ei tohiks see olla, liikumine peaks ikka olema alt ülespoole. ma suhtlen teiega, suhtlen ekspertidega komisjonis, teen ettepaneku dialoogiks, teen ettepaneku kompromissideks, muud ma ei saagi teha mis puudutab e-kaubanduse direktiivi, siis e-kaubanduse direktiivi küsimuses ma tean, kui äh, oluline on see direktiiv digitaalse ühtse turu seisukohast. see on äh, ühelt poolt äh, digitaalse ühtse turu õigusraamistik, sellepärast et see võimaldab vaba liikumist selle turu sees. kas me hakkame direktiivi üle vaatama või ei? vastus on olemas sellepärast et seda on hinnatud juba kolm korda, kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist ning komisjon on hinnanud, et praeguste muutustega on direktiiv endiselt kooskõlas ning parlament ja nõukogu on toetanud seda direktiivi. aga reaalsus muutub ning me peame vaatama, kus tekivad ebakõlad võtame näiteks piiratud vastutuse teema platvormidega seoses ja ebaseadusliku sisu kõrvaldamise teema. Need on äh, ühed olulisematest teemadest tänases maailmas. Euroopa tasandil on võimalik äh, liikuda edasi äh, valitud suunas ja ma tean, mida peavad liikmesriigid tegema, ma tean, millised on meie väärtused, mitte üldine järelevalve, aga tuleb vaadata, mis toimub liikmesriikides ja institutsioonides ka. ja mina kavatsen oma pädevustest lähtuvalt tegutseda ja kavatsen tegutseda siis, kui komisjoni pädevustest lähtudes äh, ei äh, ole kehtestatud äh, eeskirjad piisavad. jah, ma tahaksin ikkagi teada saada, kas saab olema seadusandlik, oleks te Äh, teatise mahavõtmiseks, aga ma tahan esitada teisegi teema, sest ma tahan esineda rohkem kui ühte komisjonis. ja see puudutab küberjulgeolekut. Te mainisite oma kirjalikes küsimuses IoT äh, turvalisusele äh, märget, aga millised on ettepanekud parandada IT-turvalisust asjade internetis, mis asja lähevad kaugemale märgistusest, kas te toetate tootjate vastutust, kes ei suutnud tegeleda teadaolevate äh, turvaküsimustega nende asjade internetiseadmete puhul, aitäh. proua Gabriel, proua Gabriel, palun vastake siis. jah, äh, Euroopa strateegia vaadatakse üle äh, septembrikuus äh, julgeoleku valdkonnas ma võin rääkida niisa mandaadist, sertifitseerimisest ja nii edasi ja nii edasi. aga teie küsisite ka vastutuse kohta äh, asjade puhul, toodete puhul, kui on näiteks tegemist ühendatud autoga. Need on teemad jällegi, mille puhul on vaja äh, arutelu, kui ühendatud auto äh, ületab piiri ja tekib turvaprobleem, kes on siis vastutav kõige selle üle tuleb arutelusid jätkata. ma ütlesin, et ülevaatamise raames sertifitseerimine vaadatakse üle, vaadatakse üle niisa mandaat, teen ettepaneku liikmesriikide äh, asutuste kriisireaktsioonisüsteemi üle vaadata ja anda neile rohkem äh, võimekust, aga vastutustoodetega seoses tuleb rääkida kõikide asjaosalistega, et ei võetaks vastu mingisuguseid lahendusi, mis tegelikult on otseselt asjaosaliste huvide vastu. ja nüüd Marko Tsula veel üks kord, saab võimaluse küsida. suur tänu. volinik me läheme triloogi peale, mille aluseks oleks digitaalsete to äh, toodete ühisturg, me vaatame geoblokeeringuid, see on asi, mis on äärmiselt oluline, kui me räägime audiovisuaalsest sisust. riigipõhiste litsentside puhul on tihti nii, et selle öeldakse, et sisupakkujad või kirjutavad otseselt alla äh, litsentsile levitajatega loomulikult asjad äh, lahendatakse mõnikord juhtumi haaval, nii nagu komisjon selle välja pakkus, aga see on nii ebamäärane, et see ei ütle tegelikult mitte midagi. meil on vaja siin korrektset otsust. mis puudutab geoblokeerimise klauslit, siis see peab keskenduma audiovisuaalsetele aspektidele. ma ei taha siin minna detailidesse, aga see on tõesti väga-väga tähtis väga paljude ettevõtete jätkusuutlikkuse jaoks. kas komisjon teeb selge otsuse geoblokeeringu klausli suhtes ja kui jah, siis millal? suur tänu ja nüüd vastuseks sõna proua Gabrielile, palun. aitäh, härra Zulo. vastan kahes osas, ühelt poolt te räägite geoblokeerimisest, passiivsest raamistikust nii-öelda tuletaksin teile meelde, mis on selle määruse eesmärk, nimelt tarbija ning ettevõtete õiguste kaitse ja seda väga selgetel puhkudel. passiivne müük, toodete müük muuhulgas. me peame ka tulevikus olema selgesõnalised, ütlema, et kohe, kui tekivad äh, riskid Äh, siis äh, leping kaotab äh, oma jõu, mis on sõlmitud müüja ja ostja vahel. aga autoriõigused on hoopis teine valdkond ja kui me räägime sellest valdkonnast, siis konkurentsivõime peadirektoraat peab tegema oma töö ja iga juhtum analüüsitakse er eraldi, iga juhtumit analüüsitakse eraldi ning äh, passiivne müük tuleb hoida lahus audiovisuaalsest äh, maailmast. territoriaalset põhimõtet, lepingulist vabadust tuleb kaitsta ja seetõttu võib äh, selles kontekstis teatavatel juhtudel Ähm, territooriumiga piirata sisu kasutamist. ja ma olen jälginud seda valdkonda koos teiste kolleegidega ja analüüsinud seda muuhulgas proua Vestajärjega koos. suur tänu, jätkuküsimus palun, härra Tsulo. Allora ripongo una domanda in modo un po' più diretto. võib-olla siis otsesemalt veel tulevikus kas me võime eeldada seadusandlikku ettepanekut komisjoni poolt, mis tagab selle, et seda territoriaalset litsentsi audiovisuaalses sektoris enam ei ole, kas see kaotatakse ära, see on minu küsimus. proua Gabriel. Euh, olen nii otsekohene kui vähegi võimalik, lähtudes minu praegustest teadmistest ning lähtudes äh, aruteludest, mis mul on olnud asjatundjatega ning erinevate tehniliste asjatundjatega. Äh, seda ei ole ette nähtud lähitulevikus. suur tänu. järgmine küsimus. Janas Konovatšik. aitäh, ma ei tea, kas te olete aru saanud, kui tagurlik on siin Euroopa võrreldes Hiina või USA-ga miks me nii kaugel maha oleme jäänud? Ameerikas ei ole keegi vajanud, vaevanud ennast äh, võrdse ligipääsuga, nad lihtsalt läksid ja ostsid ligipääsu eraettevõttesse, seetõttu on nad paremini ühendatud IT-teenustega, paremini kui Euroopa. siin ma kardan, et te ütlete, et autorid tuleks üles lugeda. mis asi on adekvaatne ümber, äh, üles loendamine? Te räägite vihakõnest. kes defineerib, mis on vihakõne? kas vihakõne on see, et juudid püüavad kontrollida pangandusmaailma ähm,, pangandusmaailma, kas, kui me ütleme, et me peaksime maksustama kõrgelt rahvusvahelisi ettevõtteid, kas see, kui me ütleme, et Venemaa kavatseb rünnata Euroopat, kes, kas see on vihakõne, kes ütleb, mis on või ei ole vihakõne, aitäh? proua Gabriel, teil on sõna, palun. aitäh, härra Karmin Mikke, selle küsimuse eest. minu jaoks meie ühiskonnas, meie demokraatlikus ühiskonnas, mis tugineb väärtustele äh,, ei ole kohta vihakõnel. olen äh, siin Euroopa Parlamendis selleks, et seda põhimõtet kaitsta, oleme oma määratlused pannud paika pannud nii, et etniline päritolu, äh, seksuaalne sättumus, äh, kõik on sees. ja vihakõne on rünnak meie demokraatliku ühiskonna äh, alustalade vastu. sõnavabadust tuleb elus hoida teabevabadus samuti, aga vihakõne osas võin selgelt välja öelda, minu jaoks on see teema, äh, mida me kõik peame jõuliselt kaitsma, me peame kaitsma oma ühiskonnamudelit, me peame kaitsma omi väärtusi, omi aluspõhimõtteid. ja sellega ma piirduksingi. sellepärast, et ma arvan, et äh, ligimese austamine on äh, nii tähtis ja kui äh, on midagi öelda, siis äh, ei tuleks seda teha vihakõne kaudu ja see on üks põhimõtteid, mille, mida ma olen valmis kõige rohkem kaitsma. kas me mõtleme, mida, kuidas see võiks mõjutada meie lapsi, kuidas see võiks mõjutada neid inimesi, kes tahavad oma energiat Äh, meie töös rakendada. tegemist on teemaga, äh, mille puhul ei tohi teha mingisugust järeleandmist. suur tänu, kas teil on härra Korvin Mikke veel järelküsimus äkki? żadnej konkretnej odpowiedzi. Äh, ma ei arva, et ma kuulsin nüüd konkreetset küsimust. ma olen tunduvalt vanem, kui teie olete, proua olin kommunismi, kommunistliku režiimi ajal ka vanglas, aastaid muide, muude asjade hulgas ka valeinformatsiooni andmise pärast, mis oli mm, toonase Poola äh, liiduvabariigi äh, huvidele ja ma sain üheksa tuhat eurot trahvi, andes informatsiooni, mis oli tegelikult olemas juba raamatutes, mis puudutas naiste ja meeste vahelist intelligentsi vahet. ja muideks mulle öeldi ka, et ma ründan siin nüüd Euroopa Liidu baasväärtusi. minu küsimus on, et milline, kes otsustab, milline informatsioon on tõene, milline väär ja kas me ütleme, et valeinfo on tundlik või äh, kas see on Euroopa Liidu huvides, no põhimõtteliselt võiks olla internetis kõik info kättesaadav, nii et kõik võivad öelda, mida nad tahavad ja siis võtavad oma öeldu eest ka vastutuse. suur tänu! proua Gabriel, teil on nüüd sõna. olen uhke äh, meeste ja naiste võrdõiguslikkust kaitstes. nagu ma ütlesin, minu jaoks Aujourd'hui, il ne s'agit pas ja täna ei ole oluline see, kes vastutab äh, järelevalve eest ja nii edasi ja nii edasi. tuletaksin meelde, et meie põhimõte on äh, autoregulatsiooni, kaasregulatsiooni äh, süsteem, me kõik vastutame sellest, jah, me peame kaitsma oma väärtusi, mina olen valmis neid väärtusi kaitsma lõpuni. Vielen herzlichen Dank. suur tänu teile. Andreas Schwab järgnevalt, palun. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich muss Sie gleich jetzt darauf hinweisen. Suur tänu teile, äh, esinaine. Äh, peaksin ütlema nüüd äh, volinikukandidaat kohe, mina ei hakka küsima küsimust, mille järgi tuleb applaus, võtan natuke rahulikumalt. minu arust te olete suurepärast tööd teinud siiamaani ja ma tean ka, et kaks aastat pärast seda, kui meie teid oleme tundma õppinud Rahvapartei fraktsioonis, siis kaks aastat on piisav aeg, et juba volinikukandidaadina natukene hakata asju lükkama. Euroopa Komisjoni keskanalüüs andis ka vastuse nendele küsimustele, mida te olete ka tõstatanud oma komisjonis. ka äh, härra Oettinger viitas siin kuuele õigusandluse protsessile, mis alguse sai, et ja üks koma teist on teilt ikka oodata nüüd ootangi ma siis vastust sellele ülevaatele vastavalt, mida teie volinikuna teeksite selle jaoks, et platvorm tarbijateni, platvorm ettevõtjateni õiguslikult läheneda, eriti kui on väärad või ebaõiglased kaubanduspraktikad ja mis puudutab vahehindamist Euroopa Komisjoni puhul platvormide jaoks, äh, aga ka teiste uurimistegevuste jaoks vajalikud on, kas võtate äh, neid äh, analüüsi tulemusi arvesse. nüüd saab sõna proua Gabriel, palun. aitäh, härra Švab. jah? minu kogemused äh, on jah, sellised jah. ja see on üks osa minu identiteedist, minu äh, kogemustest. Äh, kui ma tegin koostööd kolleegidega teistest fraktsioonidest aga lõppkokkuvõttes me peame kõik vaatama, kuidas me saame kaitsta äh, poliitilises tegevuses äh, kodanike huve. ja tänases küsimuses, millele ma juba tegelikult olen juba vastanud, aga ma võin täpsustada oma praeguses vastuses oma vastust komisjonis on selliseid platvormidega seoses, ettevõtetega seoses tuvastatud ebalojaalseid praktikaid ja meie äh, huvides on kaitsta tarbijate huvisid ja toon ka väga konkreetse näite. kui me valime hotelli, siis me tahame teada, kas see pakkumine, mis meile tehakse, vastab meie esitatud tingimustele või meile pakutakse see, seda hotelli sellepärast, et äh, see oli kõige parem sponsorhotell. sellisest lähenemisviisist lähtuma tarbija, kasutaja, ettevõte igal juhul on oluline läbipaistvus, sellepärast et läbipaistvus toob kaasa usalduse. läbipaistvus äh, toob kaasa äh, innovatsiooni, loomingu ja selleks vajalikud tingimused. ja äh, mis puudutab äh, digitaalseid teenuseid, siis see on meeskonnatöö, mida teen teiste volinikega koos ja äh, ühiselt üritame äh, platvorme hoida uuendajate, äh, loojate, edendajate platvormidena ja kui on probleemid, siis keskendume probleemidele ning pakume tarbijale vajalikke vahendusi konkreetse probleemi lahendamiseks küsimus härra Švabilt, palun. jah, ma mõtlen praegu platvormide eh, väravavahi funktsiooniga seotuna just eh, jätkuküsimusele, kas eh, siin algoritmi kontroll peaks olema ka siin kaasatud. minu küsimus teile siis, proua volinikukandidaat, on, kuidas te näete vastavalt algoritmi kontrollile kogu seda probleemistikku, aitäh suur tänu, nüüd palun, proua Gabriel, vastuseks on teil sõna. jälle aitäh selle küsimuse eest. ma ei läheneks sellele küsimusele kontrolli valguses, vaid pigem äh, parema mõistmise valdkonnas. me peame vaatama, kuidas äh, paremini mõista neid algoritme. aitäh ka Euroopa Parlamendile, kes on äh, seda protsessi soodustanud. meil on praegu pilootprojekt kestnud juba kuusteist aastat kuusteist kuud äh, nüüd on meil äh, nüüd äh, vahendid projektiks, mille abil me saame paremini mõista, kuidas need algoritmid toimivad. ja algoritmid ei tohiks jääda nähtamatuks kogu, kõigi oma negatiivsete mõjudega, millega me oleme tuttavad. ja ja meil on vaja läbipaistvust, meil on vaja vahendeid selleks, et tagada et äh, Euroopa lisandväärtus ähm, oleks see, mis äh, toetaks meie loomingulist Euroopat. suur tänu! ja nüüd Birgit Sipper, palun järgmine küsimus. suur tänu teile, proua Gabriel! edukas äh, digitaalne ühisturg tähendab ka seda, et me peame garanteerima ja toetama põhiõigusi inimeste jaoks, keda see teenima peab, näiteks väljendusvabadus, infokaitse ja eraandmete kaitse, konfidentsiaalne andmete kaitse ja turvaline kommunikatsioon. kuidas teie tagate selle, et neid õigusi garanteeritakse teie algatuste läbi ja kas olete nõus sellega, et on ülioluline kaitsta neid õigusi, kui uusi digitaalturu algatusi välja pakute? ja veel konkreetsemalt, milline on teie konkreetne pühendumus, teie plaan tagamaks, et e-privaatsusmäärus aitab äh, eraandmete kaitset tagada ning äh, andmeid jagada, eriti just kaitsta selle lobi eest, mis praegu püüab õõnestada ja lahjendada tänases andmekaitse üldmääruses saavutatud sätteid ning äh, ka neid ärimudeleid kehtetuks kaotada, mis täna meie Er-, äh, isikute andmeid õõnestavad Euroopa Liidus. suur tänu, ütleb esinaine ja teil on sõna, proua Gabriel, palun. suur tänu, proua Sipel, selle küsimuse eest. nii nagu ma alguses ütlesin, minu jaoks on tegemist äh, järjepidevuse küsimusega äh, ja meil on andmekaitse üldmäärus, mis peaks maikuus kaks tuhat kaheksateist jõustuma, meil on oma kriteeriumid ja selleks, et meie tegevus oleks järjepidev, oleme teinud ka e-privaatsuse määruse ettepaneku, mis käsitleb just nimelt äh, kommunikatsiooni konfidentsiaalsuse külge. oluline on äh, siin meie jaoks nende koostoime ja e-privaatsus ja mm, andmekaitse üldmääruse puhul mõlemal on äh, heakskiidu külg oluline ja nõusoleku külg oluline ja vaatame, millised on äh, sanktsioonid ja nii edasi, need kõik on äh, kooskõlastatud, vaadake ka, millised on ametivõimud, äh, kes järelevalvega tegelevad. kui me ei saavuta seda kooskõla, millele ma viitan, mis siis juhtub? andmekaitse üldmääruses on äh, liikmesriikide andmekaitseasutused, kes teostavad järelevalvet äh, jõustamise äh, üle ja õiguste austamise üle, kui e-privaatsust vastu ei võeta, siis sellisel juhul e-privaatsuse määrus vastu ei võeta, siis on teised ametivõimud, kes peavad veel tegema midagi enamat selleks ja me ei saa äh, järjepideva kontrollimehhanismi rakendada, mille oleme sisse toonud andmekaitse üldmäärusesse. ja seetõttu olen valmis andma endast parima, et teha koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et määratleda, millised äh, ülesandeid tuleb veel täita, mida tuleb veel teha, olen kuulnud kahte erinevat seisukohta, see on liiga ambitsioonikas, see ei saa jõustuda samal ajal kui andmekaitse üldmäärus. aga ärgem unustagem, me räägime siin kodanike julgeolekust, nad tahavad seda julgeolekut, see on nende jaoks äh, prioriteet number üks. proua Sippel, nüüd jätkuküsimus suur tänu teile, proua Gabriel. Te keskendusite praegu äh, just äh, e-privaatsusele, aga kas ma saan ikkagi õigesti aru, et üldiselt annate te endast parima selleks, et äh, kõikides digitaalse ühisturu valdkondades kaitsta andmekindlust ja eraisikute andmeid? nüüd juuriga seotud küsimus. Te teate, et palju on kriitikat praegu kapsatregula-, määruses mitte ainult mis puudutab päritoluriigi põhimõtet, vaid ka muud. aga kas teie usute sellesse põhimõttesse, mis on ette pandud? ja kui jah, siis kuidas te tahate toime tulla nende kriitikanooltega, mida praegu selle äh, regulatsiooni teele eh, puistatakse, et sellega edasi jõuda. siis edasi Skype'i äh, konkurentsiõiguse küsimus ja kas geoblokeerimine on täiesti võimatuks osutuv äh, Skype'i konkurentsiõigusega seotuna kapsad. kõigepealt kapsate osas äh, päritoluriigi põhimõte jääb jõusse, aga meie ettepanek oleks soodustada õiguste omandamist äh, online-televisiooni ja replay äh, teenuste küsimuses me ei tahaks päritoluriigi põhimõtet äh, kõrvale jätta ka palju sellepärast, et me tahaksime piiriülest levitamist edendada. aga olen teadlik sellest, et ähm, selles vallas on tuntud muret, äh, raportööril ei õnnestunud äh, jõuda kokkuleppele ja oluline on selles valdkonnas edasi jõuda. me peame vaatama, et kuidas see asi käib kokku geoblokeerimisega. aeg on läbi, oih. päritoluriigi põhimõte ei peaks, selle eesmärgiks ei ole lepingulisust, vabadust piirata ja et sisu jääks ühele territooriumile, geoblokeerimise põhimõte ja päristoluriigi põhimõte ei ole sama, me jätkame oma tööd selles valdkonnas, e, e, aga mõningad alapõhimõtted, aluspõhimõtted jäävad jõusse, kuid selleks, et edasi minna, on ja kõneleja lõpetab keset lauset. suur tänu. järgmine küsimus tuleb Anžel Džambatskilt, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. proua Gabriel, kõigepealt tahan teid tunnustada selle eest, et te olete nüüd volinikukandidaat. mul on väga hea meel selle üle, kuidas te alustasite oma ettekannet. see on osa kultuurilisest mitmekesisusest. mina olen oma poliitilise fraktsiooni koordinaator kultuurikomisjonis, mis puudutab Jüri komisjoni koordineerimist, siis ma tahan küsida järgnevat. kas meil on vaja digitaliseerida tervisesüsteemid, avalikud süsteemid Euroopas? kuidas komisjon kiirendaks seda protsessi avalike süsteemide digitaliseerimisega, suur tänu! Много благодаря, господин Джамбаски. Два изключително важни... Suur aitäh, et esitasite. tänu, et küsisite selle küsimuse, proua Džambaski. Need on väga olulised aspektid eh, ühtsest digitaalsest turust. see turg peaks tooma kaasa eeliseid kodanikele ja see on osa järgmistest äh, prioriteetidest peal, esimestel kuudel peale sügist võib-olla. kui me räägime tervishoiust, siis kõik kodanikud on tundlikud selle suhtes. kui me räägime vabadusest liigutada andmeid, peaksime olema piisavalt julged, astumaks sammu edasi ning omama ligipääsu tervisele elektrooniliselt. ehk näiteks sellega, et on olemas elektrooniline retsept. see süsteem lubaks patsientidelt, sõltuvalt nende riigist, haiglast või kliinikust, vältida topeltpingutusi, vältida seda, et tuleb minna kliinikusse kaks korda, see oleks lihtsam kõigi jaoks me meist. seetõttu on mul väga hea meel, et see on üks Eesti eesistumise prioriteete. ma usun, et see on ka üks prioriteet äh, ka Bulgaaria eestimise ajal enamgi veel. selle eesmärkiga on ka e-tervis Bulgaarias, see on vastavuses Euroopa eesmärkidega. niisiis, avalik haldus on väga oluline, meil on vaja konkreetseid samme selleks, et jõuda selle eesmärgini, et on üks koma viis see on üks äh, poolteist, äh, üks, üks, üks ehk üks dokument, mida saadetakse üks kord ja siis see läheb ringlusse, dokumenti ei ole vaja kaks korda saata, see tähendaks seda, et kodanik hoiab kokku aega. kui administratsioon on ühendatud, siis ta ei raiska aega. see on artikkel kaksteist ja see artikkel lubab meil koormata kodanikke vähem administratiivsete asjadega administratsioon saab olema tõhus ja efektiivne, ta suudab hoida kokku aega, see võib olla täpne ja ma arvan, et see annaks meile võimaluse legitiimsemalt kodanikega koos töötada. suur tänu, jätkuküsimus. aitäh põhjaliku vastuse eest, mul on täiendav küsimus, mida teeb Euroopa Komisjon selleks, et vähendada administratiivset koormust kodanikel ja pii-, eh, ettevõtete jaoks piiriüleste tehingute puhul? suur tänu teie küsimuse eest. see annab mulle võimaluse kasutada minu eelmisi vastuseid. kui me räägime piiriülestest teenustest, siis räägime Euroopast, mida me tahaksime näha, mida me tahaksime saada, ühendatum, tõhusam, efektiivsem äh, Euroopa kodanike protseduuride teenuste suhtes, sellepärast on komisjon keskendunud mitmele aspektile. kõigepealt selle põhimõtte reaalne elluviimine, saadate dokumendi üks kord ja sellega on kõik. see leevendaks protseduure nii kodanike kui ettevõtete jaoks ja ka administratsiooni jaoks. administratsioon töötab teistmoodi. paar päeva tagasi avasime portaali, kus erinevad ettevõtted Euroopa tasandil siis saavad ligipääsu erinevatele registritele. ma arvan, et see võiks olla aluseks. järjekordne faas, kuidas üle kanda dokumente ühest riigist teise, ilma et sellest saaks koorem ettevõtetele või ettevõtjatele oluline on see, et see oleks turvaline ja kindel, kui isegi kui me räägime administratsioonist, tervishoiust, siis me räägime demokraatlikest institutsioonidest, demokraatlikest väärtustest Euroopas, mis peavad olema kaitstud. suur tänu. järgmine küsimus. Angelika Mlinar, palun. suur tänu teile, esinaine. tahaksin kõigepealt tunnustada teid äh, selle eest, et teid on volikogu kandidaadiks nimetatud. minu küsimus teile Äh, komisjon on teinud mitmesuguseid digitaalseid ettepanekuid selle äh, koosseisu jaoks, mitmed nendest on üksteisega kattuvad. Äh, olete olnud erinevates komisjonides, tulem, tulemus on aga tihti vastuoluline. milline oleks teie lähenemine, kui me tegeleme näiteks online platvormidega, selleks et vältida vastuolusid seadusandlusega? Vielen Dank, Frau Gabriel aitäh, proua Gabriel. Je ne, me, je ne me prononcerai pas sur la manière interne d'organiser le travail au Parlement. ma ei äh, hakkaks ütlema midagi selle kohta, kuidas äh, Euroopa Parlament peaks oma tööd korraldama, aga ma vaatan komisjoni poolt, et kuidas äh, tagada paremat kooskõlastamist selleks, et paremaid tulemusi saavutada. president Junckeriga töötame me selle nimel, et projekti meeskond paika panna ja see tähendab seda, et äh, erinevate portfellide eest vastutavad volinikud mobiliseeritakse ja oleme ka isegi mobiliseerinud äh, poole kol-, kolleegiumist platvormide küsimuses. täna me peame struktureerima kõik dialoogid, mis üldse olemas on. ja see on äh, minu jaoks on oluline internetifoorum võitlus terrorismi vastu, siis äh, käitumiskoodeks äh, vihakõne suhtes, siis äh, võitlus võltsimise vastu, siis alaealiste kaitse internetis. kõik need foorumid on erinevate menetlustega ja me teame, kui oluline on teatamine, et info liiguks kiiresti ja süsteem ei ole ühtlustatud. erinevad on ka vormid, mida kasutatakse, formaadid on erinevad ja meil on vaja dialoogi, mis oleks struktureeritum kui varem, et me saaksime äh, mingid üldjooned paika. me ei saa äh, võtta vastu õigusakti äh, selle kohta, aga ehk on võimalik kõiki neid dialoog ümber kujundada, struktureerida äh, sellepärast et kõigi nende eesmärk on sama äh,, ebaseadusliku sisu vastane võitlus äh, äh, ja alaealiste kaitse ja nii edasi ja nii edasi, kõik need foorumid võiksid lähtuda samadest põhimõtetest ning vabatahtlike autoregulatsioonil põhinevate mehhanismide kaudu on meil võimalik nii mõndagi saavutada äh, ja reguleerimine sellisel juhul pole vajalik aitäh ja nüüd äh, proua Milinar veel kord jätkuküsimus ka teile. proua, te mainisite lendsõna dialoog sellega äh, seoses tahan küsida, kuidas teie läheneksite konsultatsioonidele huvirühmadega, eriti kui asi puudutab õige tagas- äh,, tasakaalu leidmist huvirühmade arvamusega kui ka äh, nende arvamuse kajastamist äh, ettepanekutes, aitäh! proua Gabriel, palun vastus. aitäh nüüd ma saan siin viidata tagasi sellele, mida ütlesin vastuseks esimeste eelnevatele küsimustele, lähtun oma, lähtun oma kogemustest äh, töös Euroopa Parlamendis, täielik läbipaistvus, äh, suhtlus kõikide äh, osapooltega, keegi pole liiga väike, liiga suur, keegi pole ebaoluline, keegi pole olulisem kui teine ja me peame jõudma sellesse olukorda, kus me suudame pärast seda, kui oleme kõik osapooled ära kuulanud, langetada otsused ning liikuda ühise eesmärgi suunas, mille oleme paika pannud. minu jaoks äh, on see kõige lihtsam lähenemisviis, äh, läbipaistvus, äh, kõikide sidusrühmadega kohtumine, mitte kellegi eristamine ning neutraalsuse ning objektiivsuse austamine otsustusprotsessis lähtuvalt minu pädevustest. see jäi midagi enamat, on minu lähenemisviis. suur tänu, järgmine küsimus, Aksel Voss, palun. suur tänu, lugupeetud äh, volinikukandidaat. mida teeb komisjon selleks, et tugevdada loova tööstuse positsiooni Euroopa Liidus? eriti arvestades praegust tasakaalustamatust, mis puudutab väärtuse ümberjagamist ja sellega kontekstis, kuidas kavatseb komisjon lahendada libauudiste levikut ning tagada investeeringute püsivust kvaliteetses ajakirjanduses? suur tänu. nüüd äh, proua volinikukandidaat, teie vastus aitäh, härra Voss. räägiksin kvaliteetajakirjandusest ning võltsuudiste vastasest võitlusest, sellepärast et sellest ei ole täna veel piisavalt räägitud, see on aga mulle südamelähedane teema kvaliteetajakirjandus on mulle südamelähedane, sellepärast et äh, pluralistlik meedia, kvaliteetne meedia on meie demokraatia alus. tänu sellisele ajakirjandusele toimib demokraatia optimaalsetes tingimustes ja kodanikud teavad täpselt, äh, milline on põhjus-tagajärg äh, suhe. ja seetõttu ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Media Literacy for All pilootprojekti eest ja see on valdkond, mida ei tohi enam tähelepanu alt kõrvale jätta, me peame meediaharidusele rohkem rõhku panema kõikidele vanusegruppidele, mitte ainult noortele, mitte ainult täiskasvanutele ja me peame platvormide ning ettevõtete kaudu äh, vaatama, et oleksid instrumendid, mis võimaldaksid äh, juurdepääsu kvaliteetinfole et oma demokraatlikku, ja see on oluline selleks, et meie demokraatlikku süsteemi kaitsta. see on mulle südamelähedane teema ning äh, äh, ma ei saa selle tähtsust alahinnata, võltsuudised ei ole mingi uus teema, see nähtus on olnud juba aegade algusest peale. aga muutunud on see, et info liigub märkimisväärselt kiiremini kui varem ja see info äh, võib äh, sel moel teistmoodi meie äh, Äh, ühiskonna aruteludesse siseneda. ühelt poolt me peame siis kandma hoolt selle eest, et äh, erinevate õigusloome tekstide vahel on kooskõla, äh, näiteks e-kaubandus, audiovisuaalne valdkond, audiovisuaalne direktiiv, pedo, lapspornograafia vastase võitluse direktiiv, terrorismi vastase võitluse direktiiv, see kooskõla tuleb tagada ja kõik need foorumid, mida ma mainisin, Äh, alaealiste kaitseliit, äh, käitumisjuhend äh, ebaseadusliku sisu vastu ja nii edasi, nii edasi, ka need peavad olema omavahel kooskõlas selleks, et head tavad saaksid kindlatele jalgadele. ja just nimelt sel moel saavutame me parima õiguste taseme ning parimad õigused härra Voss, jätkuküsimus, palun, palun. Teil ei olegi ühtegi küsimust rohkem. suurepärane. nii et olete rahul ilmselt ja õnnelik. järgnevalt Nicolas Tanti, palun. presidenti, komplimenti, komissario. suur tänu ja õnnitlused volinikukandidaadile, sest siiamaani on tal väga hästi läinud. ma loodan, et ei unusta meid, kui alustate oma tööd Ähm, täievolilise äh, volinikuna. peame aru saama, et on palju erinevaid küsimusi siin, aega meil väga palju ei ole, et nende kõigiga põhjalikult tegeleda. niisiis lubage mul keskenduda väljakutsetele töömaailmas, mis puudutab digitaliseerimist ja tööstust. on väga palju võimalusi töökohtade loomiseks, aga on ka riskid ja ohud. Te olete rääkinud paljusid asju, mis on tõsi ja täiesti õiged. kirjalikes küsimuses, vabandust, kirjalikes vastutes meie küsimustele ja e, enne seda kuulamist, aga millised konkreetseid samme arvate teie, et tööstuse digitaliseerimine tööle kaasa toob, millised on need sammud, et e, korrigeerida negatiivseid aspekte? ja siis reitingute küsimus. ma arvan, et see on väga oluline, kuid esis-, äh, esimees katkestab kõnelejat. proua Gabriel. Merci beaucoup, monsieur Danti, de nouveau äh, suur tänu, härra Tanti, et andsite mulle jälle võimaluse pöörduda tagasi ühe teema juurde, mis on mulle, mul vägagi südamel, ehk siis äh, äh ühiskonna äh, muutuse toetamine digitaalmaailmas, kõigepealt kavatsen teha äh, tihedalt koostööd volinik Dysoniga, äh, sotsiaalõiguste sammas on üks esimene äh, alustalasid, ettepanek on olemas ning sellest võimalusest tuleb kinni haarata. teiseks, oluline on see, et digitaalsed pädevused ei jääks ainult digitaalseks teks, aluspädevusteks, aga me peame arendama edasi digitaalpädevusi, mis võimaldavad eristada inimest masinast. loomulikult on töökohti, mis lähevad kaduma ja robotid teevad mingi töö ära, aga mitte ükski masin ei ole loominguline ja ühelgi masinal ei saa olla sotsiaalseid suhteid. ja ma arvan, äh, äh, meil on näiteid äh, liikmesriikide tasandilt, üks algatus, mida ma toetaksin, oleks tuvastada Sotsiaalfondi vahenditega head tavad. head tavad on kõikides liikmesriikides olemas ning riiklikud koalitsioonid ja Euroopa tasandi koordinatsioon võib võtta arvesse riigi eripärased ja siis äh, digitaalsete võimaluste koolitus noortele on üks oluline asi. ja tähtis teema on mitte jätta kõrvale maapiirkondade inimesi ja panna eriti rõhku naiste potentsiaalile. minu jaoks on oluline just nimelt see valdkond novembrikuus äh, naiste, äh, esitatakse uurimuste tulemused naiste äh, rolli kohta digitaalvaldkonnas ja me peame vaatama, kuidas siis erinevate ühiskonnarühmade potentsiaali kõige paremini saaks rakendada digitaalvaldkonnas. suur tänu ja siis muidugi jätkuküsimus ka veel, palun. jah, on ka teine oluline aspekt, mis meet-, milleks on meetmed küberturvalisuse äh,, küberjulgeoleku jaoks. me näeme, milline on tema mõju olnud hiljuti Euroopas tänu nendele küberrünnakutele. ma tahaksin natuke rohkem informatsiooni saada. on olemas ANISi äh, direktiiv, aga mis viimasel ajal toimunud on, siis tundub, et siiani rakendatud meetmed ei ole olnud piisavad. mis te kavatsete teha, et olukorda parandada? suur tänu, proua Kaabel, palun Je ne perdrai pas de vue la directive Nice. Nice direktiiv oli meie esimene õigusakt, mis äh, küberjulgeolekut suurendas, me peame tugevdama nüüd äh, koostööd liikmesriikide vahel. aga minu jaoks on oluline ka see, et äh, strateegiat üle vaadates paneme rõhku Enisa mandaadi uuendamisele. vaatame, kuidas NISA roll oleks teavitamise vallas suurem, sekretäriaadina oleks suurem ja kooskõlastamisega seoses oleks NISA roll suurem saan kahekümne sekundi jooksul tuua ka konkreetse näite, ei ole normaalne see, et kõik äh, meie riiklikud sellised ametid ei ole äh, kakskümmend neli tundi ööpäevas avatud ja me peame tegema koostööd, et seda tagada, selleks on vaja meil tegevuskava kriisioludeks ja kõik peavad teadma, mida teha juhul, kui äh, mingisugune oht meid ähvardab. suur tänu. nüüd Roberta Metsola, palun aitäh, proua esimees, ma tahaksin loobuda oma õigust kasutada teist küsimust, lootes pikemale vastusele. minu peamine küsimus, lugupeetud Maria, kallis äh, volinikukandidaat, mis on oluline minu kolleegidele Kodanikuvabaduse komisjonis, on e-privaatsus. selle kohta ettepanek äh,, rääkige detailsemalt sellest, te olete seda maininud äh,, rääkides, milline on vajadus taolise instrumendi vastuvõtmiseks, eriti arvestades seda, peale seda, kui meil on olnud pikk ja üksikasjaline üldise andmekaitse dokumendi vastuvõtmise protsess. teiseks, kuidas te saate selle instrumendi kaudu tagada andmekaitset, kui me töötame äh, vaba andmete liikumise keskkonnas? suur tänu, proua Gabriel, palun vastake. Merci beaucoup, madame Metsola aitäh, proua Metsala! üks olulisemaid asju minu jaoks ka digitaalmajanduse ning digitaalühiskonna kontekstis on see, et äh, ma kaitsen neid põhimõtteid, mida olen ka Kodanikuvabaduste komisjonis kaheksa aastat kaitsnud. meie vabadused, meie õigus on äh, meile väga südamelähedased e. E-privaatsus on järjepidevuse küsimus. jah, meil on isikuandmete kaitse üldmäärus, mis maikuus kaks tuhat kaheksateist jõustub ja harta artiklist kaheksa lähtuvalt käsitleb see meie isikuandmeid e. E-privaatsus puudutab aga menetluse, protsessi, kommunikatsiooniprotsessi konfidentsiaalsust. ja see on tänases maailmas sama oluline. me peame tagama konfidentsiaalsuse Äh, et tagada nende julgeolek, nende inimeste julgeolek. ja minu jaoks on oluline nõusoleku määratlus. nõusolek on äh, punaseks jooneks, läbivaks jooneks äh, selles määruses. iga kord peab andma kasutaja oma nõusoleku meil on oma väljakutsed, ma tean, ja äh, ma pean tõdema seda, et äh, järjepidevus erinevate õigusaktide vahel on hädavajalik, et liikmesriigid, kes ei teosta järelevalvet, kes teostavad järelevalvet isikuandmete kaitse üldmäärusest, ei äh, läheks lahku nendest, kes e-privaatsuse direktiiviga tegelevad, määrusega tegelevad mul on veel mõned äh, teemad, mille üle võime arvamusi vahetada, aga küpsised, cookies, äh, siis äh, lõimitud eraelu puutumatus ja ja nii edasi ja e-privaatsus puudutab igal juhul äh, menetluse kon-, pro-, protsessi konfidentsiaalsust äh, ning äh, sellest lähtuvalt selle kallal ka töötatakse. suur-suur tänu teile, proua Gabriel! nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et meie küsimuste ja vastuste osa on lõpule jõudnud selle kuulamise puhul, suur aitäh ka kõikidele liikmetele küsimuste eest ja loomulikult ka suur aitäh, proua Gabriel, teile nende antud vastuste eest. ma tahaksin nüüd paluda teid, proua Gabriel, teha lühike lõppsõna äh, kuskil viie minuti jooksul, palun. proua Gabriel, teil on sõna. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги! Tänan, proua esimees! Kolleegid! aeg tõesti lendab. aeg lendab taoliste debattide käigus, kus kõik kommentaarid ja küsimused keskenduvad ühele põhilisele teemasele, teemale. kuidas saame ära kasutada digitaalse ühisturu potentsiaali, nii et meie majandus, meie tööstus, meie tarbijad saaksid mängida juhtivat rolli täna visandasin oma neli põhilist prioriteeti. kõigepealt, minu peamine prioriteet on täita äh, härra Junckeri prioriteete, minu teine prioriteet on kaitsta ja edendada kodanike õigusi ja vabadusi, minu kolmas prioriteet on otsida kompromisse, kuulata oma äh, kolleege, ja vastaspoole, nii et meie äh, ühine huvi saaks veel selgemaks. minu küsim-, äh, minu kogemus, äh, minu töömeetodid põhinevad dialoogil ja koostööl, minu võimekusel kuulata teid kõiki, kallid kolleegid. täna kuulasin väga hoolikalt teid kõiki. nagu ma ärk-, ära märkisin alguses, ma olen pühendunud sellele, et jätkata seda dialoogi hoida seda üleval. loomulikult ma mäletan, et ma olin enne parlamendi liige, enamgi veel. ma püüan näidata, et see kogemus, mille ma olen saanud selles ideede laboratooriumis, seda saab kasutada meie majanduse, tööstuse, kodanike hüvanguks. lubage mul meenutada neid põhilisi teemasid, mis me alguses välja tõime. on ainult kaks aastat jäänud õiguslikud aktid, mis juba vastu võetakse, need tuleks ellu viia lähema kahe aasta jooksul. ma tahan, et me ole-, tahaksin, et me oleksime põhjalikumalt rääkinud Wi-Fi for Europe algatusest, sest see algatus on üks näide käegakatsutav äh, kasu meie kodanikele. ma soovisin, et oleksime rääkinud põhjalikumalt naiste õigusest, küberjulgeolekust kõrgtehnoloogiast, niinimetatud äh, superarvutite tehnoloogiast, mis võimaldab Euroopal jätkata oma juhtpositsiooni kaitsmist. me oleme juba saavutanud väga suurt edu. meil on potentsiaali. tänane debatt tõendas, kui selge arusaamine on meil teisest küljest oma nõrkustest, väljakutsetest, mis meie ees seisavad millised on meie instrumendid, et sellega välja äh, toime tulla, milline on see maa, tee, mis me tegime siin äh, viimasest koos, kuulamisest tuhande üheksasaja äh, üheksakümne üheksandal aastal. ma vaatan seda volinik äh,, vaid viisteist kõikidest küsimustest üheksakümne üheksandal aastal puudutasid digitaalset äh, ühisturgu, täna puudutasid kõik. viis komisjoni tagasi see tähendab, kui väga palju, kui väga suur on erinevus selle vahel, mis oli siis ja mis on praegu. meil on poliitilised võimalused, meil on eelarvelised võimalused, administratiivsed võimalused. aga meil on ka väga palju mitmekesiseid ideid, mis lubab, lubab meil e, täpsustada, millised on meie ühised huvid. usun, et tänu sellele kõigile suudame liikuda edasi täna peame mobiliseerima end, sest Euroopal on väga kõrged ootused selles valdkonnas, küberjulgeolek, platvorme arvestades, andmemajanduse vajadused, need on väga selged prioriteedid ja ma tahaksin ära märkida, et kõik need teemad täna on ka märkimist, äramärkimist leidnud. nii et taaskord suur tänu selle eest, et te minuga kohtuma tulite ja me tahaksime näha, kui me saame president Junckeriga edasi liikuda selleks, et neid silosid lõhkuda ja luua selline üldhaarav lähenemine. ma teen kõik, mis ma vähegi suudan, et töötada holistlikult, pingutan nii palju, kui suudan selleks, et koordineerimine ja dialoog lubaks meile multidimensionaalset, multisektoraalset vastust nii kodanikega Eh, pidades kodanike silma. lubage mul teha kokkuvõte isiklikul eh, tasandil. ma tahaksin tänada kõiki peadirektoreid eh, asjaomastes peadirektoraatides ja kõiki teisi, kes on nii palju pingutanud selleks, et valmistada ette minu tänast kuulamist. ma tahaksin pöörduda ka arvutikooli poole Haskovos Bulgaarias. olen toetanud seda kooli nüüd juba kuus aastat. ma tõesti ta-, tahan, et digitaalne graafika, digitaalne tehnoloogiad leiaksid oma tee meie ühiskonna tänu nendele lastele ja nendele õpetajatele. soovin, et suudaksime olla ena-, e-, edaspidigi uhked nende laste üle, Bulgaaria ja Euroopa peaks nende üle uhked olema. Uh, thank you, thank you. suur tänu veel kord, proua volinikukandidaat kõigi teie vastuste eest, kõigi teie märkuste eest, mõlema kõne eest, nii alguses kui lõpus, meie koos eh, diskussiooni kokkuvõtmise eest. aitäh, kolleegid mõlemast komisjonist, kultuurist ja haridusest ja ITRE komisjonist ja samuti assotsieerunud komisjonid IMCO, Jüri ja Libe. me võiksime oma kool öö, koosoleku väga hästi organiseerida tänu heale koostööle kahe sekretäriaadi vahel, niisiis suur tänu, proua Petra Kamavar, selle eest, et te kaasjuhatasite meie koosolekut, minu arvates see läks väga sujuvalt, väga täpselt, ajast peeti kinni täpsete küsimustega ja tõenäoliselt ka vastustega, sõltub sellest loomulikult mõlema öö, ähm, komisjoni koordinaatorist, nii et suur tänu teile taas kord! ja suur tänu ka minu poolt! võin täielikult olla härra Puuseki sõnadega nõus ma arvan, et te tegite siin üleval meie jaoks töö väga lihtsaks kõik, hoidsite kinni ajakavast. ja ses mõttes ütleksin ka veel suur-suur tänu. suur aitäh teile ka, proua Gabriel, et niivõrd kauaks äh, olite siin meie küsida ja andsite vastused. tahaksin tänada ka äh, ITRE kultuurikomisjoni äh, sekretäriaadile suur tänu ettevalmistava töö eest ja loomulikult ilma teieta ei oleks võimalik töö siin parlamendis või vähemalt oleks see raskem. suur aitäh ka tõlgidele, ütleb kõneleja, et olite täna pärastlõunal siin meie juures. teate ju, et meie eesmärk on anda hinnang nüüd sellele kuulamisele. homme leiab see aset, siis äh, leiavad aset ka kohtumised ITRE kultuurikomisjoni äh, koordinaatorite kohtumised ja ma tahaksin tuletada meelde assotsieerinud äh, komisjonidele, et homseks kella kümneks tuleb saata teie arvamus ITRE-le ja kultuurikomisjoni koordinaatorid, ma palun teid, et me siin koosolekusaali äärealal veel kohtume, aga tahaksin öelda, Äh, proua Gabrielile suur aitäh, et tulite ja annaksin, soovit-, sooviksin teile veel kena õhtut, suur aitäh!